So welcome everybody. tere tulemast kõigile, alustame meie istungiga. kõigepealt esimene päevakorrapunkt, päevakorra vastuvõtmine. kas kellelgi on tänase päevakorra kohta vastuväiteid? ei ole siis me võime edasi minna juhataja teadaannete juurde. esimene teadaanne on see, et arvestades, et meil on väga palju istungeid sellel nädalal, ei ole meil kahjuks taani, läti ja horvaadi keeles täna võimalik äh, pakkuda tõlketeenust. järgmine teadaanne on see, et koordinaatorid on langetanud otsused raportööride kohta. proua Silvi Guillaume äh, on Silvi Guillaume sotsiaaldemokraatidest on nimetatud raportööriks eelarvekontrolli raportite osas, Helga Ste-, Stevens ECR fraktsioonist on raportööriks nimetatud äh, prot-, raporti osas, mis puudutab liikmesriikidele antavat heakskiitu ratifitseerida protokoll kaks tuhande neljateistkümnendast aastast ähm, äh, sunnitöö konventsiooni osas, mis on siis ILO dokument. kui kellelgi on soovitustele mingisuguseid vastuväiteid, siis palun väljendada neid nüüd. tundub, et äh, ka neid ei ole ja siit me jõuame esimese tänase sisulise seisukohani, nimelt äh, siis äh, nõukoguga peetavad äh, arutelud ähm, sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede e-call süsteemi kasutusele võtmise osas. Äh, härra Aksel Foss on meie raportöör ja, ja härra Foss, sõna ongi nüüd kohe teil. suur tänu, härra eesistuja, kõigepealt tahaksin ma natukene selgitada seda ettepanekut, mis on tehtud. tegemist on siis kohustusliku sõidukisisese automaatse hädaabikõnede ähm, süsteemi vastuvõtmisega. see ettepanek on osa suuremast äh, seadusandlikust tööst, mis on ära tehtud siis üks, üks, kaks hädaabikõnede süsteemi osas, on osa laiemast paketist. eesmärgiks öö, äh, ähm, probleemne on siin isikuandmete töötlemine öö, äh, nimelt siis äh, antakse selle automaatse süsteemi kaudu infot edasi sõiduki juhi, sõiduki, sõiduki asukoha ja omanike kohta ja peamine küsimus siin on siis selles, et kuidas see kõik ühtlustada meie andmekaitseseaduse andlusega. Äh, need on, need puudutavad siis konkreetselt meie äh, andmekaitseseadusandlust ITRE on selles osas juhtivkomisjon ja meie oleme siis kaasatud komisjon vastavalt äh, uuele koduart-, kodukorra artiklile viiskümmend neli on siis äh, meie komisjon äh, automaatselt kaasatud, ma kordan, see on kodukorra artikkel viiskümmend neli, kui kellelgi peaks tekkima küsimusi, et miks on meid haaratud selle asja arutellu meil on vastavalt sellele kodukorra artiklile õigus esitada muudatusettepanekuid ja juhtivkomisjon, kelleks on siis ITRE komisjon, peab sellega arvu, arvestama. tekkis äh, äh, teatud äh, pinge meie komisjoni ja IMCO komisjoni vahel, kes on samuti kaasatud komisjon, et kuidas me saaksime seda omapoolset panust anda meie hääletame esimene, esimesel lugemisel me hääletasime jaanuaris ja veebruaris võeti see vastu täiskogus. peale suvepuhkusi tuli kokku esimene kolmepoolne läbirääkimine ja homme leiab aset järgmine kolmepoolne läbirääkimine ja pidevalt käivad arutelud komisjoni ja nõukogu vahel. meil on olnud ka mõned variraportööride kohtumised, kus on erinevad parlamendi äh, liikmed osalenud. mis on kõige olulisem, on siinkohal mainida kindlasti see, et need arutelud ei ole olnud väga lihtsad. IMCO liikmed on andmekaitse küsimustesse suhtunud hoopis teistmoodi kui meie komisjoni liikmed. seisukohad on läinud väga selgelt lahku siin. proua Senelova sotsiaaldemokraatide ridadest on IMCO-s arvamuse koostaja, ta on valmis kompromissiks ja ta on minuga ka mitu korda kokku tulnud selleks, et lahendada mõned tekkinud probleemid. veel tahtsin öelda seda, et IMCO annab endast kõik selleks, et kolmepoolne läbirääkimine saaks veel Itaalia eesistumise ajal ühele poole ja sellepärast toimubki nii palju neid kohtumisi ja sellepärast on ka nii, et need tekstid jõuavad teieni kõigest paar tundi enne kohtumisi libe seisukohti ei ole alati võetud äh, täies mahus üle. järgmisel kolmepoolsel läbirääkimisel on ilmselt äh, nõukogu ja komisjon seisukohal, mis eriti ei poolda meie rõhuasetust äh, isikuandmed kaitset, kaitsele. aga nad on valmis üsna mitme meie muudatusettepanekuga siiski nõustuma IMCO läbirääkimiste meeskond loomulikult peavad ka olema kindlad, et meie lähenemine on õige. on üsna mitu sisulist asja, millest ma tahaksin rääkida. kõigepealt TPS kolmanda osapoole teenus, tegemist on siis erasüsteemiga, ähm, mis integreeritakse sellesse kohalikku süsteemi. me nõuame, et see Eh, era- või lisasüsteem eh, läheks samasuguse andmekaitseõiguse alla kui see kohustuslik süsteem. ja oleme nõudnud veel ühte asja, kus IMCO kolleegid on meiega enam-vähem nõus, et eh, tuleb tagada see, et andmeid selle kohustusliku seadme ja, ja lisa eraseadme vahel ei toimuks mitte mingisugust andme, mitte mingisugust andmeedastust Äh, väga palju on räägitud ka meie komisjonis juba sellest, et kuidas see süsteem sisse lülitatakse ja välja lülitatakse. Äh, selles osas me ei ole IMCO-ga jõudnud kokkuleppele ja asi peab minema hääletusele siis täiskogus. me oleme üritanud äh, omalt poolt teatud asjaga seotud lisamõtteid sisse tuua, et võib-olla võiks olla selline vahevariant ka sellele süsteemile, et, et, et võib osad selle süsteemi aspektid välja lülitada, ilma et kogu süsteem välja lülitatakse. minu meelest see, et, et täiesti välja lülitatakse küll siis eraldi nupu vajutamisega süsteem oleks lahendus, aga vaatame, mis läbirääkimistel saab. järgmine küsimus puudutas siis andmete edastust kolmandatele osapooltele jällegi kord, meie olime huvitatud sellest, et selleks, et andmeid edastataks läbi erasüsteemi, peab see kõigepealt saama heakskiidu. ilma taolise heakskiidumenetluseta, mis peab siis eelnema sellele andme edastusele, ei oleks sellel süsteemil võimalik neid andmeid edastada. aga jällegi äh, ei ole asi veel selge ja peame ära ootama selle, mis saab homsel triloogil. ja veel üks märkus, on tekkinud suur lõhe, suisa konflikt parlamendi ja nõukogu vahel delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide osas. nõukogu on seisukohal, et rakendusakte tuleks kasutada läbivalt ja meie arvame aga, et peaks kasutusele võtma delegeeritud õigusaktid, see koht, kord, aga jällegi vaidlused kestavad. väike lootuskiir on, et meil õnnestub äh, saavutada hea kompromiss, et me saame sisuliselt asjad luua, luua lahku. et öelda näiteks, et äh, ühe või teise aspekti puhul võime siis valida, kas delegeeritud äh, õigusaktid või rakendusaktid. nii palju siis üldiselt sellest praegusest läbirääkimiste olukorrast, sellega lõpetan. suur tänu, härra Foss üks kolleeg on soovinud sõna. Sofi Inentvelt, nii et palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu, Aksel, ka selle sissejuhatuse eest ja ülevaate eest. kõigepealt üks märkus menetluse kohta. me peame mõtlema sellele, et kas me tahame kolmepoolseid läbirääkimisi kasutada nii, nagu me seni seda oleme teinud, see on tüüpiline näide sellest, mis ei tohiks minna kolmepoolsele läbirääkimisele otsustamisele, ega me ei räägi siin mitte mingisugusest tehnilisest detailist, need on poliitilised otsused, mis langetatakse suletud, suletud uste taga ja sellele tuleb lõpp teha kolmepoolsed läbirääkimised, kui meil üldse neid on vaja, peaks piirduma tehniliste aruteludega ja minu meelest ei ole tegemist tehnilise küsimusega, äh, kui me küsime, et kas minu isikuandmeid salvestatakse ja et mul ei ole isegi mingisugust valikut selles osas, vaid see on kohustuslik. Äh, kõik isikuandmed, kus te asute, kuidas te sõidate ja nii edasi ja nii edasi, inimestel on õigus teada, kus ja millal neid andmeid salvestatakse mina öö, äh, toetasin väga seda sisse ja välja nuppu, on-off nuppu. minu meelest on naeruväärne, et äh, survestatakse, kohustatakse inimesi on äh, andmeid salvestama. ma ei tea, te, härra Foss, rääkisite sellest öö, nii-öelda vahenupust, kustutamise nupust, kus inimesed saavad siis öö, oma marsruudi lõpus kustutada marsruudi käigus salvestatud andmed, aga mina tahaksin teada, et mis põhjusel, mis põhjusel üldse me kohustame inimesi või, või keelame neil neid andmeid kustutamast reisi lõpus E-kool süsteemi peamine eesmärk väidetavalt on ju äh, ohutus meie maanteedel ja sellepärast ma küll ei saa aru, miks me peaksime salvestama need andmed, mis on äh, reisi vältel äh, kogutud. nii et enne, kui see asi üldse vastu võetakse, tuleb see asi läbi rääkida. mina küll ei toeta mitte midagi, mis keelustaks inimesi neid andmeid kustutamast ja ma tahaks teada, milline on parlamendi delegatsiooni seisukoht nendel läbirääkimistel, kas äh, seisukoht on ühtne? suur tänu. rohkem sõnasoovijaid ei siiski. Birgit Sippel sotsiaaldemokraatide seast ja pärast seda saab siis sõna härra Foss uuesti. vabandust. ma tahaksin esitada lisaküsimuse. et reisi lõpus kustutatakse andmed, kas on mingisuguseid äh, turvameetmeid selle kohta, et äh, tõesti need andmed kogutakse seal autos olevasse kasti ja ei edastataks äh, reisi jooksul, sest muidu jah, mina võin oma süsteemist ju selle kustutada, aga need andmed on juba kuhugi edastatud. nii et küsimus, et kas on mingisugust kindlust selles osas, et need andmed säilitatakse tõesti ainult selle auto pardal. suur tänu, kui rohkem keegi sõna ei soovi, ei soovi liituda selle aruteluga, siis nüüd annan sõna härra Fossile uuesti. suur tänu! kõigepealt, mis puudutab kolmepoolseid läbirääkimisi ja, ja andmekaitseid, andmekaitset, vabandust, teistes komisjonides on selgelt näha, et äh, andmekaitse ei ole nii äh, põletav teema, kui, kui see on meie komisjoni jaoks. arusaam andmekaitse põhimõtetest, äh, noh, sellest, et liiased andmed kustutatakse ja piiratakse juurdepääsu andmetele, need teemad ei ole teiste komisjonide jaoks niivõrd olulised, vähemalt selline mulje on jäänud mulle. ja meie töö oleks loomulikult äh, nende teadlikkust suurendada, see on-off nupp, sisse-välja nupp, see äh, ei läinud läbi täiskogus, sellepärast et äh, enamus kujunes välja seal nii, nagu ta kujunes. võeti vastu selline natukene lahjem versioon ehk nimelt siis selle andmete kustutamise nupu versioon ja ma ei tea, kas selline tehniline lahendus üldse äh, välja pakutakse, nimelt arvatati seda, et kui äh, auto süüde välja lülitada, siis automaatselt kehtes-, kustutatakse ka need andmed, ma ei tea, kas äh, see nii on. et kas on selline eraldi kustutamise nupp või mitte, ma ei tea. peame nüüd vaatama, mis kolmepoolsetel läbirääkimistel otsustatakse ja kas nemad on selle lähenemisega ka nõus aga tundub, et nad on valmis kompromissile minema. nüüd need andmed ise, et kas see jääb auto pardale või, või, või mis sellega saab? no see peakski olema e-kool süsteemi põhimõte, et, et see kogutakse sinna autos asuvasse kasti, aga kui midagi juhtub, kui sensor ähm, edastab info selle kohta, et midagi on juhtumas, siis äh, kasutatakse neid andmeid Äh, ja info, mis siis edastatakse, on see, et äh, kuhu suunas auto liikus kõigepealt ja see info saadetakse ainult siis, kui sensorid äh, äh selle info edastavad. see nüüd, see kohustuslik süsteem, see baassüsteem, mis muutub kõigi jaoks kohustuslikuks, seal, sellele lisaks võivad siis kasutajad võtta kasutusele sarnase tehnoloogiaga erasüsteemi aga see ei ole osa sellest, mida see äh, õigusloome, mida me praegu siin loome, peaks ähm, äh, katab. see sõltub nüüd sellest, mida siis need äh, eratootjad hakkavad sinna peale panema ja see tuleb lahendada teistes dokumentides, seda see ettepanek praegu ei kata. nii et jah, see jääb siis selles pard-, auto pardal olevasse kasti ja kui midagi juhtub, siis edastatakse. esimees, suur tänu meie raportöörile, suur tänu kolleegidele, kes asjaga tegelevad. nüüd äh, läheme edasi, järgmine päevakorrapunkt nimelt äh, Šveitsi Konföderatsiooni Euroopa varjupaiga küsimuste tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping selle asja arutelu peatati äh, seoses Šveitsis toimunud rahvahääletusega ja nüüd ma paluksin Roberta Metsolal, meie raportööril Rahvapartei ridades, selgitada meile äh, seda, kuhu on asjaga tänaseks jõutud, palun. suur aitäh. Ähm, ma olin assotsieerunud riikide küsimuses raportöör olnud ja mm, tegin ettepaneku pärast variraportööride kohtumist, mis toimus eelmisel nädalal, Šveits tegelikult osaleb väga aktiivselt EASO-s ja EASO-l on ka väga oluline roll Euroopa Liidu varjupaigapoliitikas ning me kõik usume ja arvame, et Šveitsi ühinemine EASO-ga eh, annab teatud lisaväärtuse organisatsioonile eh, tema töös. lepingus sätestatakse, et, eh, et tuleb sõlmida teatud kokkuleppeid Norraga ja mõne teiste riigiga on juba, juba sõlmitud sellised lepingud ning nende kokkulepete alusel saavad siis assotsieerunud lepingud osaleda EASO töös ja mina olen alati arvanud, et tegemist on täiesti loogilise sammuga, mis tuleb astuda ja eh, tegelikult enamus nendest assotsieerunud riikidest on juba ühinenud eh, Dublini süsteemiga ja eh, samas me ei saa lepingut sõlmida õigusliku vaakumi tõttu. hiljuti toimunud referendum Šveitsis siiski andis lisadimensiooni arutelule ning nüüd peaksime mõtlema, kuidas edasi minna. me saime õigus nõu ja meile öeldi, et mingeid juriidilisi takistusi lepingu sõlmimisel ei tohiks tekkida, isegi pärast veebruari referendumit. aga nüüd äh, see õigusnõu sisaldas erinevaid tingimusi, äh, mis viitavad äh, veebruari referendumi teatud tagajärgedele lepingu allkirjastamine Šveitsiga saadab sellise sõnumi, et Euroopa Liit suhtub eh, isikute vabase liikumise nagu harilikult. Eh, muidugi eh, Šveits tahab kolmekümnendal novembril samasugustele küsimustele uuesti korraldada referendumi ja nüüd teen ettepaneku, et selle äh, raportile tehtav otsus lükatakse edasi komisjonis seni, kuni on selge üksikasjaliselt, milline tagajärg võib olla pärast referendumit selle lepingu allkirjastamine Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel. raporti edasilükkamine võimaldaks meil tunda ennast kindlamalt, kui me peame otsustama lepingu sõlmimise üle iseäranis, arvestades eelseisvat referendumit. Very much uh,, Mrs Metsola and suur aitäh, proua Metsola, meil on üks sõnavõtusest äh, soov praegu. Cecilia Wikström, ALDE, palun. suur aitäh. ma tahaksin tõesti, Roberta, sulle suurt tänu avaldada selle töö eest, mis sa oled ära teinud, aitäh, et sa esitasid meile oma seisukohti ja tahaksin toonitada, et ALDE toetab väga EASO ja partnerriikide vahelisi lepinguid. sellepärast ma jagan täiesti Roberta Metsola seisukohta, et me peaksime andma oma heakskiidu sellele lepingule pigem varem kui hiljem, aga kuna me tõesti ei ole informatsiooni Šveitsi ametivõimudelt saanud seoses referendumi äh, võimalike tagajärgedega, siis äh, me ei tea ka, kuidas see kokkulepe äh, nende õigussüsteemi üle võetakse ja peame ära ootama nüüd selle kolmekümnenda novembri referendumi tulemused aga, aga null koma null kaks protsenti on nüüd võetud sihikule, Šveits soovib immigratsiooni veelgi piirata, sellega me küll ei peaks nõustuma, olgem äh, otsekohesed, äh, mõelgem välja, äh, mida see tähendab, see referendum Šveitsi jaoks. ja me peaksime ütlema ka Šveitsile otse välja, et selline referendum ei hakka mõjutama Euroopa Liidu juba võetud kohustusi, näiteks seoses isikute vaba liikumisega, Schengeni alaga äh, mis on tegelikult osa asüülipaketist ja näiteks ka äh, Dublini määrust. seetõttu äh, raportöör tegi ettepaneku, et ähm, esimeste konverents annaks meile veel kuus kuud aega selleks, et leping sõlmida ja ma arvan, et see on praeguses olukorras päris õiglane valik um.... suur aitäh! näen, et äh, kaks inimest soovib veel sõna. kolleeg Sippel sotsiaaldemokraadid, palun. suur aitäh, vabandage kõigepealt äh, Silvi Guillaume'i pärast, ta on minu varikolleeg. ta ei saa täna siin kahjuks olla, aga ma tahaksin ette lugeda, mis tema seisukohad on selles küsimuses. no tõesti vaja selgemat äh, ülevaadet selle kohta, äh, mida üheksanda veebruari referendum võib tähendada lepingu allkirjastamise kiirustamine võib isegi kahjulikuks osutuda. ja nüüd rääkides äh, äh, referendumi järgsetest signaalidest, siis äh, peab ütlema, et meie sammud peavad olema ettevaatlikud. esiteks, nagu varem öeldi, praegu ei ole selget ülevaadet, millised on referendumi õiguslikud tagajärjed seoses immigrant, immigrantidega, eriti asüülitaotlejatega ja ehm, õiguslik ebakindlus äh, seostub eelkõige Euroopa Liidu rahvusvaheliste kohustustega ja teiseks, kolmeteistkümnendal novembril äh, toimuv rahvahääletus äh, tegelikult ei sisenda meisse mingit kindlust, soovitakse veelgi piirata immigratsiooni, eriti areng, arenguriikidest. EPOCOP eh, aruande järgi pakutakse, et immigratsioon ei tohiks ületada null koma null kahte protsenti eh, kogu elanikkonna arvust kolme aasta jooksul ja ehm, öelgem otse, et see signaal ei ole sugugi julgust sisendav. Eh, toetan seda, mida juba öeldi. oluline on parlamendi otsus edasi lükata. tänan. Thank you very much. suur aitäh. järgmiseks Proveržia kuue. suur tänu. pean väga kiirelt teha, sest kõige olulisem on juba öeldud ja ma olen nõus eelkõnelejatega. tahaksin aitäh öelda raportöörile ja tahtsin öelda, et Ähm, tõesti mingit äh, erilist kiiret lepingu allkirjastamisega ei ole, eriti äh, ei, äh, peab ütlema, et kahekümnenda veebruari referendumi tagajärjed ei ole selged, praegu on horisondil juba uus referendum ja võib-olla tõesti Šveitsi, Šveitsi suunas toimuv immigratsioon tegelikult ju liigub just Euroopa Liidust Šveitsi ja seetõttu on päris õigustatud allkirjastamise edasilükkamine. suur aitäh, annan nüüd sõna tagasi raportöörile kokkuvõtteks. esimees ilmselt peabki tegema ettepaneku eh, viivitada veel selle protsessiga. suur aitäh, ma tahaksin kõiki ra-, variraportööre tänada toetuse eest minu seisukohtadele menetluslikust seisukohast, arvestades kuuekuulist tähtaega, see on peaaegu läbi, see oli meile antud allkirjastamiseks ja seetõttu peamegi paluma esimeeste konverentsilt täiendavat kuut kuud, mis ilmselt loodetavasti annab meile piisavalt aega ja tahaksin et Šveitsi ametivõimud äh, võtaksid meiega ühendust ja annaksid meile oma analüüsi referendumi tulemuste kohta ja õigustalitused peaksid ka palju põhjalikumalt äh, arutama ja analüüsima olukorda, äh, see, seda, mis hakkab toimuma pärast referendumit. suur aitäh! esimees arvestab teie soovitustega ja vastavalt kodukorrale siis ka tegutseme ning aitäh kolleegidele, kes sõna võtsid. Läheme edasi järgmise punkti juurde ja see on Euroopa Liidu programmid rahastamisvahendite jaoks ja meil on külalised siin täna Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi peadirektor Paraskevin Michu ta räägib meile kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tööprogrammist ning sellest, kuidas kavatsetakse õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi finantseerida ning kuidas finantseeritakse õigusprogrammi. So I give the words. niisiis annaksingi sõna proua Michule tutvustuse jaoks. aitäh, eesistuja esimees, vabandust, tere pärastlõunat, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendiliikmed. mul on väga hea meel, et saan siin teie ees olla, see on esimene kord pärast seda, kui me võtsime vastu mitmeaastase, mitmeaastase finantsraamistiku ja tööprogrammid, me oleme väga palju teinud minevikus äh, tööd kõigi teiega selleks, et leida tasakaalu erinevate programmide vahel ning samal ajal oleme üritanud ühtlustada, lihtsustada kõiki neid programme selliselt, et me jõuaksime eesmärkideni ja et me saaksime õigusprogrammi ja võrdõiguslikkuse eesmärgid täidaksime. meie oleme võtnud endale e-, kohustuseks tulla teie ette ja rääkida, millises seisus on need programmid. viimased finantsraamistiku programmidest on meil praegu kaks jäänud, need kaks on järgmised, üks on õigusprogramm, siin on tsiviil- ja kriminaalmenetluslikud aspektid, teine programm on õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm nagu te teate, siis määrus, mis need kaks programmi paika eh, pani, võeti kahe tuhande kolmeteistkümne aasta viimastel eh, kuudel vastu. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta iga-aastane programm, mõlema programmi jaoks siis õigusprogrammi ja võrdõiguslikkuse programmi võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillis kaks äh, komisjoni otsust, äh, mille abil neid programme rakendatakse, on olemas äh, õigusküsimuste peadirektori veebilehel ning seal on ka väga üksikasjalikud esitlused ja tutvustused erinevate tegevuste ja toetuste kohta, mis on ette nähtud peadirektorite poolt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvest. komisjoni otsused sisaldavad ka ülevaadet meie kavandavatest kulutustest protsentidena, mis näitab väga selgelt seda, et rahastuste eraldamine on kooskõlas kaasseadusandja eesmärkidega ning järgib neid eesmärke, mis on alguses paika pandud. seega on jõudnud tasakaaluni teatavate eesmärkide suhtes nüüd äh, rahastused äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvest kahe programmi jaoks on äh, laias laastus sada miljonit eurot. ja üksikasjalikumalt, üksikasjalikumalt õiguste ja võrdõiguslikkuse jaoks viiskümmend neli ning õigusprogrammi jaoks kuuskümmend neli üle seitsmekümne protsendi nendest rahastusvahendutest, rahastusvahenditest kasutatakse ära toetuste jaoks ning ülejäänud erinevate ähm, siis äh, hangete jaoks. meil on kaheksateist ettepanekut äh, ning äh, oleme teinud siis huvide väljendamise kutse vastavatele osapooltele. seitse programmi või need hanget kuulutatakse välja selle aasta novembris ja detsembris kõikide nende hangete puhul, võttes vas-, arvesse ka meie eesmärke, sooviksime meie edendada Euroopa Liidu kodakondsuspoliitikaid, tahaksime ennetada ja võidelda ksenofoobia, rassismi, homofoobia, teiste sallimatuse ilmingute vastu, mis võiksid Euroopas tekkida uut finantsprogrammi paika pandes üritab komisjon tugevdada seda seost, mis on erinevate rahastuste ja poliitikate vahel. me tahaksime lihtsustada ka äh, taotlejatele ligipääsu programmidele, aga samas tahaksime tegutseda finantsmääruse raames võib-olla olete juba märganud, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tööprogrammis on rohkem äh, pakkumiskutseid kui eelnevatel aastatel ning enamus nendest ja see ongi põhjus, miks neid rohkem on, on rohkem eesmärgipärastatud konkreetsete eesmärkide saavutamiseks ning oleme pannud paika endale prioriteedid, mis on palju üksikasjalikumad ja mis on rohkem kooskõlas praeguste poliitikad arengutega väga suur osa nendest peaksid kaasa aitama selleks, et Euroopa Liidu õigust õigesti rakendada ning selleks, et tu-, kodanikuõigusi tugevdada. oleme välja öö, valinud programmid ja projektid, mis annavad meile Euroopa Liidu lisandväärtust, mida sooviti Euroopa Parlamendi poolt ja mida me oleme juba väga palju arutanud. ning samas on meie eesmärgiks leida programmide vahelist sünergiat Call on Victims, mis äh, kuulutati välja paar nädalat tagasi, äh, paneb paika ka Daphne konkreetsed eesmärgid õigusprogrammis, äh, aga ligipääs õigusabile. kõik need on kombineeritult koos selleks, et aidata ohvreid sidusalt ja kõikehõlmavalt. selleks, et vältida kattuvusi selleks, et jõuda suurema mõjuni. selleks, et nende eesmärkideni jõuda, mis on programmides paika pandud, on meil põhiosapoolte vaheline koostöö äh, suure tähtsuse saanud. koostöö kodanikuühiskonnaga ning Euroopa Liidu üleste võrgustikuga on tugevdatud erinevate äh, raamistiku ja võrgustikupartnerite abil ning järgmisel nädalal Äh, tuleme välja uue äh, kutsega ja sellega, pakkumiskutsega ja sellega me üritame äh, panna paika need võrgustikud, mille abil oleks võimalik katta kõik meie programmid. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rahastamine Euroopa Liidu õigusvaldkonna koolituse osas on ettevalmistamisel aga samuti üritab komisjon võtta vastu tegevusi selleks, et lihtsustada äh, taotlejate ligipääsu äh, rahastustele ja samuti tahaksime ka nende äh, elu lihtsamaks teha Euroopa Liidu ähm, bürokraatlikes Äh, käikudes, sest see tundub olevat väga koorm, koormav. oleme avatud äh, vabaühendustele ja ka riigiasutustele ning teistele kolmandatele eraettevõtetele riiklikud programmid või ka piiriülesed programmid on samuti need, mis saavad rahastust ja ka seda on siin väga palju arutatud. me oleme kaasanud ka väiksemaid programme, projekte selleks, et näidata, milline on konkreetne Euroopa Liidu lisandväärtus. meie eesmärgiks on lihtsustada kõik meil on üks äh, suunis, äh, mida saab kasutada või juhend, mida saab kasutada kõikide projektide puhul ja üks äh, ühtne käitumisreeglistik. meil on lihtsustatud vormid selleks, et teatada, millised on need projektiga seotud kulud, tegemist on pilootprojektiga ja kui äh, see hästi läheb, siis me üritame kasutada seda vormi ka teiste projektide puhul. sellega on võimalik äh, äh, toetuse saajatele bürokraatiat vähendada ning samuti vähendada kulutusi. samuti on komisjon teinud pingutusi selleks, et informatsiooni rohkem levitada nende uute programmide kohta ja samuti ka pakkumiskutsete kohta. Te näete seal laua peal äh, voldikuid, kus te näete vastavat informatsiooni kõikide nende projektide kohta. samuti me oleme ümber kujundanud ka meie veebilehekülje selleks, et teil oleks parem ülevaade erinevatest menetlustest. oleme saanud ka taotlejatelt väga palju tagasisidet Nad on öelnud, et nad on väga rahul äh, praeguse äh, asjade seisuga, sellega, et nad saavad äh, paremini infot kätte ka järgnevatest hangetest ja et nad on, nad saavad siis vaadata, millised on need konkreetsed eesmärgid. veebileheküljel on ka konkreetse, konkreetset informatsiooni tulevaste hangete kohta ja oleme, siis on ka pandud ajagraafik paika. lisaks sellele on erinevaid teabeüritusi, mida on organiseeritud erinevates liikmesriikides. eesmärgiks on kohtuda eri Euro Euroopa Liidu liikmesriikides erinevate taotlejatega ja anda neile juhiseid, kuidas on võimalik õigusvaldkonnas Euroopa Liidu rahastusele ligi pääseda. meil oleme võtnud endale ka eesmärgi et me tuleme, kui kohustuse võtnud endale, et me tuleme igal aastal Euroopa Parlamendi ette, räägime sellest, mida me oleme saavutanud nende eh, projektidega ja mis toimub ka nende projektide rakendamise ajal. praegu oleme veel eh, nende programmide rakendamise väga varajases staadiumis, aga me oleme eh, tegevuses ja valmistame juba neid projekte ette ja ma tulen hea meelega nende projektide ja raportitega teie ette ja arutan neid, aga enne lõpetamist äh, pööran teie tähelepanu veel ühele asjaolule, mis on toimunud pärast komisjoni äh, ümberkorraldust. õigusküsimuste peadirektoraat on nüüd palju suurem meil, meie portfellis on ka äh, tarbijatega seotud äh, küsimused, äh, mis enne olid Sanko peadirektoraadi all, tarbijaprogrammid, see osa, mis puudutab just tarbijaid, mitte aga terviseküsimusi Äh, siis see tarbijaküsimused on nüüd meie portfellis ja esimesest jaanuarist äh, juba ähm, siis korral, äh, ametlikult, aga me oleme juba alustanud tööd nende küsimustega ja me oleme saanud praegust siseturu peadirektoraadilt sellelt osakonnalt, kes tegeleb ettevõtte õigusega, see puudutab siis ka sotsiaalset ettevõtlust ja need küsimused jäävad nüüd meie pädevusse ma olen veendunud, olen kindel, et kui kõik need menetlused, mis me oleme ühtlustanud, on sellised, mille abil meil on võimalik jõuda ehm, eesmärkideni ja millest ma teile ehm, kindlasti ka teada annan tulevikus. aitäh, proua Michu. praeguseks on meil üks kõnesoovija proua Beržaa, palun. aitäh, äh, ütleb proua Beržaa, tahaksin rääkida õiguste võrdõiguslikkuse kodakondsuse programmist peamiselt need teemad on meie jaoks äärmiselt olulised, eriti just praeguses ajahetkes rassism, ksenofoobia on igal pool Euroopa Liidus pead tõstnud, äh, igal pool, samuti ka ebaõiglus äh, ning esimesed ohvrid on need, kes kannatavad just diskrimineerimise all, äh, puudega inimesed, lapsed, suur osa elanikkonnast, naised ja ma tahaksin jagada teiega neid äh, murepunkte, mis on, mida on käsitlenud just äh, naiste õiguste komisjon siin äh, parlamendis. Te tegelete ka andmekaitse küsimustega. ka see on väga oluline teema. sellest just äsja ka räägiti kodakondsusega seotud küsimused on samuti osa teie pädevustest ja need vastavad programmid. komisjoni äh, ümberkorraldused, äh, siin on praegu väga palju küsimusi, kes millega tegeleb, keegi täpselt ei tea seda meile ütelda. Äh, tarbijate õigused on läinud teie portfelli ja samuti ettevõtlusõigus, seda ähm, meile just siin asjaga selgitati, põhiõigused, kus see asub ähm, kõige selle keskel ning meie tahaksime siis töötada erinevate küsimustega koos, sest praegusel hetkel kogu see ähm, asjade seis on üsna segane, mina tahaksin paremini teada, millised on need prioriteedid äh, teie peadirektoraadi raames, võttes arvesse eelarvet? suur tänu, kaks kolleegi on soovinud veel sõna, proua Gabriel. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin rõhutada sellele, kui oluline on õigluse, võrdsuse ja kodakondsuse programmid üldiselt ja Daphne meie jaoks on väga oluline jah, seda tuleb lihtsustada, aga see ei peaks ohvriks tooma sidusust selle programmi puhul. kui me nüüd vaatame eelarvet, siis me näeme, et äh, kaks tuhat kolmteist aastal kuue miljoni võrra see, vabandust, kahe tuhande üheksakümnenda aastal kuue miljoni võrra väheneb see eelarve rohkem kui kolmkümmend protsenti. kas need arvud on õiged? ja kaks küsimust on sellega seotud, kuidas komisjon kavatseb siis kõigi vägivalla vormidega võidelda lastevastase, naistevastase vägivalla vastu, kui eelarvevahendid on nii palju vähem, juba varem oli ju see eelarve liiga väike teie töö jaoks ja teine küsimus, kas on võetud konkreetseid ähm, meetmeid selleks, et lihtsustada ka halduslikku poolt, administratiivset äh, korda, väikestel äh, vabaühendustel on väga raske taotleda vahendeid Tafne programmist, nii et kuidas komisjon tahab siis ühelt poolt tagada, et Tafne jääks programmide seas siiski nähtavaks programmiks ja kuidas äh, kaitsta seda programmi, mis on olnud äärmiselt edukas ja äärmiselt populaarne eurooplaste seas. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Stevens. suur tänu, äh, härra esimees, mul on mõned äh, Äh, lühemad küsimused, kõigepealt äh, suur tänu selle sissejuhatuse eest, need programmid on väga huvitavad. minu küsimus äh, puudutab järgmist teemat, nimelt ette on nähtud lisaeelarve teatud organisatsioonide jaoks, kes tegelevad puuetega inimeste aitamisega. Need organisatsioonid kannavad väga suuri lisakulusid Äh, näiteks äh, äh, tõlketeenuste pakkumine, meil on kurte ja tummi, kellel on ka, kellel ei ole ka kirjaoskust, meil on palju inimesi ka vai-, vaimse puudega ja nii edasi. ma räägin lisakuludest, mis on siis seotud ühe või teise puudega. teised öö, sihtgrupid ei ole taoliste lisakulutustega silmitsi ja ma tahaksin, et need inimesed, kes peavad neid lisakulusid maksma, oleksid ka rohkem kaasatud programmi meie ühiskonda rohkem kaasatud ja ma tahaksin teada siis kelle, selle kõige valguses, et kas on mingisuguseid erimeetmeid ette nähtud äh, nende elanikkonnagruppide jaoks, et nad saaksid selles programmis osaleda. sellepärast, et üsna tihti, nagu ma ütlesin, selleks, et selles programmis osaleda, peavad nad äh, kandma lisakulusid ja üsna tihti on nii, et äh, arvestades seda, et kui suured need kulud on, nad lihtsalt loobuvad ja teised saavad nagu eelise nende ees ja need olid minu küsimused. suur tänu, proua Stevens! tõesti, küsimused on olulised äh, ja akuraatsed, nii et äh, proua äh, Michu, palun vastake siis nendele nüüd. suur tänu teile nende küsimuste eest. programmi detailid on kõik reastatud eesmärgide alusel meie veebileheküljel ja seal on selgelt välja toodud, kui palju raha on ette nähtud ühe või teise eesmärgi jaoks. aga ma tahaksin siinkohal täpsustada, et näiteks kui me võtame vaatluse alla Daphne või, või ka teised programmid, siis tuleb vaadata kahte programmi. ma ütlesin seda ka oma esialgses sissejuhatuses et seekord ei ole meil vaatluse all, nii nagu on olnud see varem, eh, üks programm, et eh, kõigepealt oli Daphne ja siis panime sinna summa vastu, nüüd me räägime Daphnest ja juurdepääsust õiguse programmile, kui need kaks programmi kokku võtta, siis me jõuame suurema summani kui see summa, mis oli varematel aastatel aruandluses kirjas. ja need äh, andmed jõuavad kõik ähm, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal esitatud äh, aruandes ka teieni. nüüd kõik need valdkonnad, äh, millest te rääkisite, millele äh, rahvasaadikud viitasid kõik need valdkonnad ähm, on kas leidnud käsitlemist või leiavad käsitlemist nendes programmides, mis on tänaseks juba käivitatud või tulevad uuesti käivitamisele me oleme veebilehekülje koostanud selleks, et info oleks kättesaadav kõigile. lisaks sellele me oleme käinud liikmesriikides ja tutvustanud neid programme. ka teie olete need, kes on üritanud julgustada erinevaid huvigruppe osalema. ma olen tõesti huvitatud teie toetusest sellele tööle ja ma julgustaksin ka teid, võtke meid meiega ühendust nende konkreetsete valdkondade kohtade selleks, et hangetes oleks võimalik osaleda. me ei saa öelda, et te peate taotlema raha, kui me käime liikmesriikides, vaid üritame neid programme tutvustada, üritame selle info äh, saada igale poole ja loota, et kui me kõik äh, neid äh, tulemusi kirjeldame oma piirkondades, siis meid saadab ka tulevikus suurem edu. pilootprojektid Need olete teie välja pakkunud ja me üritame siis äh, pilootprojektidega täiendada neid projekte, mis on jäänud äh, natukene, kus on jäänud äh, vahenditest puudu ja neid pilootprojekte pakute välja teie, et mul on meeles veel koolituse programmid, härra Berlingeeriga vedasime seda ja ka viipekeelealased programmid, jällegi me toetasime neid programme ja tegime koostööd teiega selleks, et need projektid ka ellu viidaks. me oleme üritanud neid projekt, programme kirjutada nii, et nad oleksid piisavalt lihtsad ja, ja nii, nii vähe nõudvad kui võimalik meil on äh, seni olnud viis-kuus erinevat üksust, kes on kõikide nende asjadega tegelenud, nüüd on kõik võetud ühe direktoraadi alla, äh, selleks, et äh, meil oleks siseliselt, sisemiselt töö paremini korraldatud, kõikidele taotlejatele saadetakse lihtsamad vormid välja, lihtsam sissejuhatus, ma ei ütle, et me oleme jõudnud ideaalini, Äh, me oleme valmis õppima ja tahame õppida ka edasi, aga nüüd me oleme uue perioodi alguses, uue programmiperioodi alguses ja me tahame äh, saavutada mm, teatavat ühtlust ja nüüd kodakondsus, sellega ma lõpetan. ma tean, et see on tekitanud teatud segadust, et kes komisjonis nüüd mille eest vastutab. Äh, kõigepealt Volin Gavramopoulos, kes võttis üle selle kodakondsuse programmi. meie peadirektoraat jätkab äh, seni tehtuga. nimelt äh, meie räägime kodaniku õigustest ja ne, see tegevuskava, millest meie teiega täna räägime, see tööprogramm keskenduski siis nendele kodanikuõigustele. Äh, siseasjade peadirektoraadiga peaksime me oma tööd nüüd ühtlustama, aga meie, meie õigluse peadirektoraadi tööprogramm ei ole muutunud läinud on siseasjade peadirektoraati üle endisest kommunikatsiooni äh, peadirektoraadist siis ähm, kodakondsuse pakett, äh, portfell. suur tänu, et tulite tutvustama oma tööprogrammi ja loomulikult meie komisjon kavatseb jälgida selle rakendamist, suur tänu teile ja liigume kohe edasi järgmise päevakorrapunkti juurde Euroopa Liidu programmid rahastamisvahendite jaoks ehk põhimõtteliselt eh, sama päevakorrapunkt, ainult et eh, institutsioon on teine, Olav. ja meiega on liitunud eh, Johan Kuvi, kes on Euroopa pettuste vastaste ametiüksuse D5 juhataja. ja tema tutvustab meile siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tööprogrammi Äh, euro kaitsmine võltsingute vastu, koolitusprogrammid, äh, Pericles kaks tuhat kakskümmend programm ja äh, härra Kuuv, teil ongi nüüd kohe sõna. suur tänu, härra Albrecht, suur tänu teile, härra aseesimees. suur au ja suurepärane võimalus pöörduda komisjoni nimel teie poole siin selles komisjonis ja rääkida Pericles kaks tuhat kakskümmend aasta tööprogrammist. annaksin kõigepealt natukene taustainfot teile selle programmi kohta ja jagan teiega siis meie tööprogrammi eripärasusi ja suunan pilgu hetkeks ka tulevikku. Periklase programm on äh, abi- ja koolitusvahetusprogramm euro kaitsmiseks võltsingute vastu. see programm öö, äh, loodi juba kahe tuhande esimesel aastal nõukogu otsusega ning öö, äh, esimene nõukogu otsus kattis siis perioodi kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat viis, seda programmi pikendati öö, ka aastatel kaks tuhat kuus, kaks tuhat kolmteist üheteistkümnendal märtsil sellel aastal võttis Euroopa seadusandja vastu Pericles kaks tuhat kakskümmend programmi järgmiseks eelarveperioodiks, mis on siis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, see on osa mitmeaastasest finantsraamistikust ja, ja meie programm kuulub siis sinna nende programmide alla ja kuuendal aprillil see öö, seadus ka siis öö, jõustus. nüüd öö, määrus kolmteist kolmkümmend üks on äh, piiratud ainult euroala liikmesriikidega, see kehtib siis ainult nendes riikides, täienduseks ei ole sellele äh, seadusele lisadokumenti võetud, sellepärast et äh, asi ootab ratifitseerimist Ühendkuningriigis. eelmine Periklase programm oli seitsme miljardi suuruse mahuga perioodiks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ning see Periklase programm on leidnud äh, väga head rakendamist, äh, umbes sada kolmteist äh, projekti on rakendatud, seitsekümmend kaks nendest on liikmesriikide pädevatest asutustest pärit peaasjalikult korravalve üksustest liikmesriikidest, kohtuinstantsid, politseiasutused, aga on osalenud ka Ähm, äh, riigipangad ja ka mündikojad ja, ja mõned ähm, rakendas, käivitas siis Olav ise neli tuhat äh, kakssada viiskümmend eksperti on osalenud meie programmis pärit kaheksakümnest kolmest riigist äh, üle terve maailma. vastavalt komisjoni poolt läbi viidud hinnanguaruannetele kahe tuhande kümnendast ja kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ja need on edastatud ka parlamendile ja nõukogule, on äh, eelmine Periklase programm olnud väga tõhus ja äh, meie programm muuseas on kõige väiksem rahalises mahus, äh, mahust rääkides ja vaatamata meie nappidele vahenditele on see olnud väga edukas. nüüd Perikles kaks tuhat kakskümmend uus programm, määrus kolmteist kolmkümmend üks aastast kaks tuhat neliteist on natukene rohkem kui seitse koma kolm miljonit eurot äh, seitsmeks aastaks ette näinud selle programmi jaoks. esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist äh, kuni kolmkümmend esimene detsember kaks tuhat kakskümmend on programmi eluiga. peamine eesmärk on siis äh, vältida ja peatada euro võltsingud, eh, sellega tahetakse tõhustada siis ühenduse majandust ja stabiliseerida riigi rahandused. kaks tuhat kakskümmend Pericles programm on eh, saanud eh, uue vormi, seda on lihtsustatud oluliselt, eriti kui me vaatame, mida see läheb maksma kasusaajatele ja Euroopa Liidu seadusandja tõi juurde ka lisad, lisategevused. ette on nähtud ka seire, hindamise ja aruandluskohustuse osas karmimad nõuded vastavalt komisjoni äh, määrustele. loomulikult kõik, kes meilt toetust saavad, peavad aruandluse nõuetest kinni pidama. ja need aruanded jõuavad ka parlamenti ja nõukokku, äh, seal on detailne informatsioon nende pro-, selle programmi rakendamise kohta ka kirjas meie tööprogramm hõlmab endas ka delegeeritud õigusaktide osa, kuidas me rakendame seda programmi? vastavalt äh, äh, baasmäärusele peaks Euroopa Komisjon võtma vastu iga-aastase tööprogrammi ja tõesti nii see ka on. esimene tööprogramm võeti komisjonis vastu selle aasta maikuus komisjon rakendab äh, seda iga-aastast tööprogrammi vastavalt sellele samale mm, tööprogrammile läbi ta-, to-, toetuste ja äh, muu taolise tegevuse äh, keskendudes nendele piirkondadele, kes on ohuks eurole, kus neid võltsinguid siis esineb tegevused, äh, mis rahastamist leiavad, on need konkreetsed äh, sammud, mis on ette nähtud meie baasmääruses, teeme pädevate asutustega koostööd, kohtume ekspertidega, äh, korraldame töötubasid, tehnilist koolitust, personalivahetus, uuringud ja kõik need asjad viiakse läbi siis Euroopa Liidu sees, aga ka meie piiridest väljaspool, räägin sellest asjast natukene hiljem kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tööprogramm äh, hõlmab äh, siis äh, üheksasaja kahekümne tuhande euro suurust summat Periklase strateegia on äh, nende rahade kulutamise aluseks. Periklase strateegia valmistame me ette koos liikmesriikide ekspertidega, kes on siis äh, võltsingute vastase võitluse eksperdid liikmesriikides äh, nii kohtu kui ka politseiinstantsidest, aga ka pankadest ja li liituvad meiega ka Euroopa Keskpanga esindajad, Europoli esindajad me räägime läbi siis Periklase prioriteedid nende ekspertidega ja otsustame siis selle, et mis on kõige uuemad ohud, mis kõlguvad euro kohal Euroopas ja ka Euroopast väljaspool prioriteedid, mis on äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tööprogrammis on suunatud äh, nendesse liikmesriikidesse, kus äh, tõesti on ohtu seadnud, seatud eu, eurode valmistamine. me oleme keskendunud äh, Kagu-Euroopale, Balkani piirkonnale, aga ka Türgile kui kandidaatriigile. see on jällegi valdkond, kus on konkreetne oht eurole ja kus tuleb eurot kaitsta võltsingute eest. ja lisaks sellele on meie üks siht äh, Äh, piirkond, iga Maagrebi piirkond, kus me teeme koostööd väga tihedalt äh, nii Prantsusmaa kui ka Itaalia ametivõimudega, selleks et äh, tähelepanu alla võtta just nimelt see piirkond, sellepärast et seal levivad võltsitud rahatähed ja mündid. ja teeme koostööd ka Ameerika mandriga, seal on ka euro äh, osas väga palju võltsinguid nähtud, nii nagu võltsitakse seal väga usinalt ka dollareid, nii et need asjad on omavahel seotud, väga suured organiseeritud kuritegevuse võrgustikud, kes on siis rahapesu peamised kohad, see on seotud narkokaubi, kaubandusega Kolumbia on meil eriti sihikul, teeme seal koostööd politseiüksustega koos Ühendriikide korravalveorganitega. mis on nüüd äh, siis äh, olnud meie töö tulem tööprogrammist kaks tuhat neliteist, nagu te olete ilmselt märganud, äh, on ju peaaegu pool aastat äh, meie töö juba käinud selle tööprogrammi all. me oleme äh, esimese taotluste kutse esitanud äh, kuuesajale tuhandele eurole umbes, esimene tähtaeg on kukkunud, esitati neli taotlust ning äh, kolm äh, granti on ka välja antud. Need olid Hispaania politseiametite taotlused, nimelt äh, Äh, koostöö siis äh, Ladina-Ameerikaga on nende peamiseks eesmärgiks selleks, et paremini eurot kaitsta. ette on nähtud siis äh, Hispaania politseiorganite koostöö Ladina-Ameerikaga ja siis on Prantsusmaalt tulnud üks pakkumine. see hõlmab uuringut kus siis võetakse vaatluse alla nii Prantsusmaal kui ka väljaspool olevad kurjategijad, kes võltsinguga tegelevad, millised on äh, jaevõrgud äh, nendele võltsitud äh, rahatähtedele ja lõpetuseks oleme rahastanud siis veel ühte Itaalia projekti, Itaalia rahandusministri, ministeeriumi ja majandusministeeriumi ühispaku-, taotlus oli see nimelt andmed, ametnike vahetus Maagrebi piirkonnaga ja aga kaasatud on ka Hispaania ametnikud lisaks Prantsuse ametnikele. nüüd ülejäänud osa eelarvest äh, läheb äh, siis äh, konkreetsetele sihtpärastele tegevustele, kus komisjon on teinud, võtnud algatuse, me kasutame seal raamallhankesüsteemi selleks, et korraldada seminare ja töötubasid. Need töötoad organiseeritakse koos Ähm, tehniliste ekspertide ja muude Europoli ekspertide ja Keskpanga ekspertidega. me viime läbi seda järgnevalt, järgmiste tegevuste puhul. me oleme korraldanud Türgi ametkondadele eraldi koolituse. Türgi on nimelt riik, mis mõneti on ohuks eurole Türgi on äh, tohutu riik, lisaks sellele kandidaatriik ja see on see põhjus, miks meie meelest on mõistlik äh, koos meie ekspertidega selliseid koolitusi korraldada ja järgmise aasta alguses, äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tööprogrammist ka ette on nähtud üks selline koolitus. me oleme tahtnud ka koos Europoli ja Keskpangaga korraldada kolmanda eurokaitse Mm, konverentsi Frankfurdist Keskpanga peakorteris, kus siis oleksid kutsutud kõik äh, huvipooled, kellel on huvi eurot kaitsta. ja lõpetuseks äh, me tahame äh, sihtpärase koolituse läbi viia Kolumbia skaali piirkonnas, täpsemalt see on üks meie kõi-, meie jaoks kõige olulisematest võltsingukolletest nüüd ähm, euro kaitsmine Periklase programmi alt, äh, sellise otsuse on teinud äh, komisjoni äh, president, nimelt see viiakse nüüd ECOF, ECFIN-i peadirektoraati Olefi alt, selleks et kõik kaasata ühte peadirektoraati, ECFIN-i peadirektoraati ja nüüd on es-, viiendast novembrist see asi läinud siis volinik Moskovitši vastutuse alla Marko Puti, meie peadirektor, jätkab seda tööd, nii et asi on viidud siis Olafi alt ECFIN-i alla. viiendast novembrist, kui ametisse astus uus, uus komisjon. ja ette on viidud siis selline organisatoorne muutus ja, ja kõik äh, ülejäänud öö, ähm, äh, otsused langet-, käivituvad siis aast-, äh, järgmise aasta esimesest jaanuarist, nii et härra Moskovitši vastutab nüüd ka eurovõltsingutele võitlemise eest. me jätkame mm, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tööprogrammi täitmise seiramist ja loomulikult äh, vastavalt seadusandlusele edastame me teile põhjaliku aastaaruande äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tööprogrammi äh, rakendamise kohta, see jõuab teieni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses, see on ette nähtud meie kodukorra, vabandust, seadusandluse artiklis kolmteist ja ka meie ekspertrühm, võltsingute vastase tegevuse ekspertrühm valmistab ette tööprogrammi aastaks kaks tuhat viisteist ja lõpetuseks loomulikult me kavatseme survet avaldada Ühendkuningriigile nõuda seda, et nad ratifitseeriksid praeguse Pericles kaks tuhat kakskümmend programmi laiendamise ka euroalasse mittekuuluvatesse liikmesriikidesse, varasematel aastatel nad on osalenud ja teinud seda väga-väga hästi, väga edukalt ja loomulikult me tahaksime seda, et äh, Briti parlament äh, ratifitseeriks äh, selle lisa siis nii kiiresti kui võimalik, suur tänu! Thank you very much, Mr Coe and suur aitäh, härra Coe. tundub, et küsimusi ei olegi. aitäh, et äh, olete valmis toetama neid programme äh, ja ootame järgmisi kohtumisi teiega. tänan. The next point on the järgmine päevakorrapunkt puudutab äh, komisjoni tutvustust kahe, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tööprogrammi kohta äh, ning rahaliste vahendite kohta, mis on ette nähtud liidu tegevuse ja erakorralise abi jaoks järgmistes fondides varjupaiga rände ja integratsioonifond, sisejulgeolekufond ning ähm, äh, sisejulgeolekufond. Äh, need puudutavad välispiire, viisasid, politsei koostööd siseasjade peadirektoraadi direktor on täna meie külaline, proua Säigen, Sigan, palun, sõna on teil. suur aitäh ja tere pärastlõunat, austatud libekomisjoni liikmed, mul on väga hea meel, et ma saan teile täna rääkida nendest programmidest, mida siin lühidalt nimetati. räägime eelkõige siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta siseasjade programmidest. varasematel koosolekutel on teile juba eh, esialgne tutvustus siseasjade fondide kohta tehtud seoses just riiklike programmidega, võib-olla te mäletate, kaks fondi äh, Äh, loodi selleks, et poliitikat kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend toetada integratsiooni ja asüüli taotlemist ning äh, integratsioonifond loodi samuti. Ähm, need on loomulikult äh, loodud selleks, et toetada meie poliitikat, strateegiat ja et luua lihtsamaid, vähem keerukamaid finantsvahendeid, millega oleks võimalik Euroopa Liidu tasandil lisaväärtust saavutada ning saavutada kiireid tulemusi. et äh, neid fonde äh, hallatakse äh, ühiselt liikmesriikidega, kui mitmeaastased programmid on heaks kiidetud, seotud ja liikmesriikide äh, vastutav asutus äh, hakkab neid haldama siis, kui äh, liikmesriikide programmid on heaks kiidetud ja siis on olemas ka kesktasandil juhtimine. Euroopa Liidu tasandil otsustatakse ära, kuidas toetada liikmesriikide vahelist ja koostööd ja koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega. tähtis on toet-, Äh, toonitada seda, et äh, uus äh, fondide ülesehitus lähtub aastaprogrammidest, aga ka mitmeaastasest perspektiivist. tegevuskava kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks peab olema strateegiliselt seotud erinevate tegevuskavadega ja tulevase tööprogrammiga ning kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eh, täiendavad vahendid aastaprogrammide jaoks eh, oli väga keeruline teema just eh, finantsläbirääkimiste tõttu, aga komisjon siiski võttis vastu kolm aastaprogrammi. kõigepealt ISF, politsei eh, ja veel üks programm, sada miljonit eurot lepiti siis kokku augusti lõpus ja see on nüüd eh, uus raamistik, mis avab võimalused Euroopa Liidu siseasjade küsimustes tõhusamalt tegutseda võib-olla te mäletate meie poliitikadialoogi, me oleme arutanud just liikmesriikide programmide eh, seisukorda ja üks eh, huvitav element oli see, et me oleme nüüd esimest korda kasutanud uut instrumenti just eh, poliitilise dialoogi pidamiseks ja liikmesriigid on ise nüüd hakanud ka rääkima pikaajalisemast strateegiast, seitsmeaastasest programmist see oli nagu liikmesriikide endi ettevalmistav töö selleks, et lihtsustada eh, edasist tööd, aga eh, kui me oma kohtumisi korraldasime, kasutasime võimalust ka eh, otsekoheselt rääkida liikmesriikidega, arutada, millised projektid huvitavad neid, selgitada välja see, küsida, mis annaks nende jaoks Euroopa Liidu lisaväärtuse. arvestades nüüd siseasjade äh, prioriteete, selleks, et välja selgitada, millised on praegused vajadused. ja veel üks asi, millest ma tahtsin rääkida, oli see, mis oli meie jaoks kõige tähtsam, millised olid kõige olulisemad elemendid aastaprogrammide, aasta tööprogrammide koostamisel meie jaoks oli muidugi loomulik see, et tuleb arvesse võtta Euroopa Liidu lisaväärtust. see tähendab, et liikme, eh, programmil peab olema tugev Euroopa Liidu dimensioon ning eh, teine küsimus, mida me oluliseks pidasime, oli seostatus tulevaste liikmesriikide programmidega jällegi äh, kasutasime poliitilise dialoogi uusi mehhanisme, kogusime informatsiooni selleks, et hinnata, kas äh, kas meie pakutu äh, on ka seostatud liikmesriikide programmidega ning äh, kolmandaks tahtsime toetada erinevate ametite vahelist koostööd, just praktilist koostööd, erinevate Euroopa Liidu agentuuride vahelist ko koostööd tahtsime poliitika rakendamisel toetada. ja veel tahtsime toetada meetmeid, mis võetakse koostöös kolmandate riikidega, mida rahastatakse Sotsiaalfondist, tõukefondidest, Regionaalkoostööfondist ning äh, Väliskoostööfondist. nüüd, äh, nüüd on võib-olla äh, palju selgemini nähtav see täiendavus, mis võimaldab dubleerimist või siis ka finantseerimise puudumist vältida. ja lõpuks see mitmeaastane eh, finantsabi, jällegi see on osa mitmeaastasest koostööst, see on ka tähtis, hiljem võib sellest rohkem rääkida, aga võib-olla ta, eh, räägiksin eh, kolmest olulisest tekstist, mis on ka kättesaadaval, me oleme muidugi valmis informatsiooni teile ise ka andma Äh, lihtsalt räägin teile, et oleks selgem, et äh, te teaksite, millega on tegeldud. Äh, nüüd varjupaiga rände integratsioonifond kolmkümmend seitse koma neli miljonit on kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ette nähtud, see puudutab nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu meetmeid nüüd varjupaiga küsimustes on väga eh, huvitav mõte välja selgitada, millised on kõige paremad kogu, kogemused, eh, selleks, et välja selgitada, millised on erivajadustega inimeste öö, ehm, probleemid, lapsed, puuetega inimesed, naised, eh, kuidas neile koolitust anda tasuta, kuidas neile tagada rahvusvaheline kaitse ja nii edasi teine huvitav äh, aspekt on äh, pilootprojektid äh, infokampaaniates. kampaaniad on korraldatud selleks, et teadvustada kolmandates riikides kodanike illegaalse immigratsiooni ohtudest. me tahame neid meetmeid ellu viia koostöös äh, ÜRO põgenike ülemvoliniku ametiga ning rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga, näiteks Etioopias ja Sudaanis. ja äh, mul, meil on ka näiteid äh, samasugustest meetmetest Vahemere piirkonnas jällegi komisjon soovib välja selgitada, millised on kõige olulisemad ülesanded, mida tuleb tulevikus Task Force Mediterraneanil täita. nii. meie eesmärk on ka eh, inimkaubanduse ohvrite ohutu ja turvaline tagasisaatmine päritoluriiki. Ähm, tegime koostööd Alba-, Albaania, Maroko ja Ukrainaga ähm, meil on täiesti uus instrument, TAMIF, see on läbiv instrument, läbiv sellepärast, et see on tegelikult äh, selline instrument, mis ühendab kõiki kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programme ja fonde, mitte ainult varjupaiga rände ja integratsioonifondi, vaid ka politsei koostööd ja teisi. Äh, ja nagu ma ütlesin, tegemist on innovatiivse instrumendiga, ehm, mis saab tuge kõikidest fondidest, millega me tahame aidata kõiki koostööriike, kellega meil on ühine ehm, tööplaan just äh, rände ja, ehm, ja varjupaiga küsimustes ja mobiilsuse küsimustes. me tahaksime koostööd parandada nendes valdkondades. ja sisejulgeolekufond, välispiirid ja viisad viisteist koma seitse miljonit on ette nähtud, kaheksa miljonit umbes läheb ühele teemale, kuus miljonit teisele teemale. millised on meie meetmed töökavas? Schengeni hindamismehhanism, Eurosur, koostöö liikmesriikide vahel. üks näide selle kohta on näiteks tehnilise võimekuse tõstmine liikmesriikides selleks, et avastada äh, väikelaevu, äh, samuti äh, piirihaldus, ähm, regionaalne koostöö ja koostöö kolmandate riikidega, see tähendab eelkõige koolitusprogramme, infokampaaniaid, infovahetust ning ettevalmistusi tehnilistele ekspertidele, mis on väga tähtis, kuid vahel väga keeruline just seoses piirihaldusküsimustega. ja veel äh, nüüd äh, sisejulgeolekufond ja politsei koostöö. Äh, selle jaoks on meil eraldatud nelikümmend üheksa miljonit või, või peaaegu viiskümmend miljonit jällegi erinevate projektide jaoks on, on äh, vahendeid ette nähtud õiguskaitsealase koostöö tõhustamiseks, äh, korruptsioonivastaseks võitluseks, majanduskuritegevuste vastaseks võitluseks, laste seksuaalse ärakasutamise vastaseks võitluseks, küberkuritegevuse vastaseks võitluseks, äh, projektid on näiteks Atlas ja ähm, vastava nõuanderühma loomine, samuti toetame kaks tuhat neliteist, kaks tuhat neliteist poliitikatsükli eden- äh,, väljaarendamist. samuti oleme hanked korraldami-, korraldanud selleks, et võidelda radikaliseerumise vastu, äh, toet-, selleks, et toetada Eurobaromeetrit kü-, küberkuritegevuse vastases võitluses. rakenduse poole pealt, nagu te teate, me äh, võtsime programmi vastu augusti lõpus, ega meil ei olegi enam väga palju äh, aega äh, jäänud, meil on kol-, oli kolmas kvartal, nüüd on neljas kvartal juba käes, me peame hanke Eh, hankeid välja kuulutama, eh, kokkuleppeid sõlmima, eh, see kõik toimub praegu. me oleme kontrollinud, kuidas programmid on käivitunud, millises rakendusfaasis nad on ja püüame teha omalt poolt nii palju kui võimalik. ja ma ütlesin, ma lõpetaksin ka paari sõnaga siis ka erakorralise abi kohta, nagu te teate, see on ka osa meie eh, mitmeaastasest programmist. seda on huvitav eh, mainida just kooskõlas eelmiste erakorralise abimehhanismidega, sest eh, nüüd on tehtud teatud muudatusi, jällegi nüüd on ette nähtud selleks, et et instrument oleks lihtsam, et see oleks kasutajasõbralikum, et seda oleks võimalik erakorralistes olukordades ja erakorralise rändesurve puhul kiirelt rakendada. samuti ka arvestades olukorda sisejulgeolekus. abi võib ulatuda kuni äh, saja protsendini abikõlbulikest kuludest. teine uuendus on see, et ähm, me soovisime lihtsustada protsesse ja liikmesriigid selleks, et äh, abi kasutada, ei pea enam oma programme ümber tegema, kui on vaja erakorralist abi taotleda. Äh, see on osa äh, aasta tööprogrammist, see on juba sisse programmeeritud ja vajaduse korral tehakse siis vajalikud sammud. praegune protsess on muutunud palju lihtsamaks igasugune liikmesriigi aastaprogrammi läbivaatamine oli siiski väga keeruline protsess. nüüd on ka selle eh, fondi kohaldamisala laiendatud. nüüd on arvestatud ka välisdimensiooniga erakorralise abi puhul ISF politsei koostööd on ette nähtud kaks tuhat neliteist, see veel ei ole võimalik, aga kaks tuhat viisteist peaks juba need meetmed käivituma. ja veel üks oluline erinevus on selles, et enne oli rakendamisperiood äh, liikmesriikide jaoks kuus kuud, aga nüüd äh, võib selle fikseerida juba aasta tööprogrammis, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli see kaksteist kuud. see annab liikmesriikidele natukene rohkem aega äh, meetme rakendamiseks. ja nüüd äh, toetavad kulud enne kui granditaotlus esitatakse, et abi saada. see on nüüd ka kõik olemas. Äh, ja grante võib anda ka otse Euroopa Liidu agentuuridele. ja kui te küsite, miks Äh, nii ja naasugune summa, mitte teistsugune summa kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, siis ma tahaksin öelda, et, et otsus tehti analüüsi põhjal äh,, analüüsides erinev, eelmiste aastate kogemust, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli see vastuvõtmine küll natukene hiline, augustikuus, aga ikkagi arvestasime varasemaid kogemusi ja see äh, piirid viisat kuus koma kaheksa miljonit, nagu ma ütlesin, me oleme mitme liikmesriigiga ühendust võtnud, Itaalia, Kreeka ja Küpros. üks ametlik taotlus on meile juba tulnud Küproselt. seda nüüd hinnatakse, meie talitused vaatavad selle läbi, arvestades vastavuskriteeriume meetme kulutulu tõhusust, Euroopa Liidu lisaväärtust, eesmärgipärasust ja eh, siis saab järgmised sammud astuda. nüüd varjupaiga rände integratsioonifond, kakskümmend viis miljonit eurot, paljud liikmesriigid on eh, jällegi erakorralist abi taotlenud. seal on jällegi Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa, Küpros, eh, kogusummas kakskümmend kolm koma üks miljonit meile on informeeritud, et EASA on saanud ka muid taotlusi. Äh, hindame praegu, äh, vaatame taotluste vastavust kriteeriumidele ja siis astume vajalikud sammud muidugi jällegi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, kogemused kuluvad marjaks ära järgmiseks aastaks. ja ma loodan või ma olen päris kindel, et et ka järgmisel aastal kohtume ja anname teile ülevaate sellest, mis on tehtud ja mis teoksil. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kohta ongi praegu kõik. olen valmis teie küsimustele vastama. Uh, aitäh, proua Sigan, kaks sõnasoovijat. proua Sippel sotsiaaldemokraatidest, palun. ja, vielen Dank Ähm, aitäh. mul ei ole just programmi kohta konkreetset küsimust, pigem tahaksin teada, millised on need definitsioonid, mis on programmidega seotud ja milline on see konkreetne kasutus? eile siis möödus kakskümmend viis aastat Berliini müüri langemist või me tähestasime seda, aga enne, kui Berliini äh, müür lagunes, pidid mõned inimesed koguni oma elu äh, kaotama müüri ületades. mis puudutab nüüd varju, varjupaiga ja rände integratsioonifondi, siis äh, alati räägitakse, et äh, tuleb võidelda inimkaubanduse vahendajatega. kas komisjonis on olemas selge definitsioon, milline on see vahe inimkauplejate vahel ja nende vahel siis, kes lihtsalt saadavad inimesi üle piiri või on nendega kaasas saatjad. me räägime siin alati, kas me räägime or-, kuritegelikest organisatsioonidest või teistest organisatsioonidest, Süüria äh, põgenikud, kes kasutavad saatjat, sest muid vastasel juhul nad ei teaks ju, kuidas jõuda kindlasse riiki, kas nemad äh, käivad siis selle komisjoni definitsiooni alla, et nad on äh, siis kurjategijad? Äh, proua Baržan, palun. aitäh. tahaksin oma sõnavõtus äh, äh, siis viidata sellele, millised on põgenikevood praegused ja milli-, kuidas on seotud mitmeaastase finantsraamistikuga, sellega seoses on parlament väga palju nõudnud seda, et meil on vaja tasakaalu varjupaigu poliitikate ja integratsioonipoliitikate vahel ja samuti ka julgeolekupoliitikate vahel ja samuti piiri äh, haldamise vahel. ma kuulasin siin väga palju, millised on need näited äh, piiride haldamisest ja kontrollist piiridel ja integratsiooni valdkonnas äh, ja samuti ka siis inimeste taasasustamise osas Need uued programmide puhul on tegemist äh, rahastamisvahenditega kolmandate riikide kodanike jaoks, nii et äh, mul on siin mõningad kõhklused, äh, eriti just nende riikide osas, Etioopia, Sudaan ja teised ja äh, Äh, seal nende andmete osas, millised on need riskid äh, nendest riikidest äh, rändajate osas ja kui millised on ka inimõiguste olukorrad nendes riikides. praegusel hetkel ju see riski hindamine ei ole väga asjakohane, sest tegelikult inimesed põgenevad oma elu eest. ja Albaania, Ukraina ja Maroko inim- ja nende riikidega seotud inimkaubandus, kuidas äh, need äh, maad siis äh, liituvad sellesse üldisesse raamistikku ja millised on äh, nende, millised on liikmesriikide tegevuste konkreetsed tagajärjed ja milline on inimõiguste olukord? samuti ma kuulsin, et te rääkisite sellest, et on vaja liikmesriikide võimekust tugevdada väikeste paatide tuvastamisel. mina tahaksin ütelda, et inimesed, kes praegusel hetkel Vahemerel surevad, on need inimesed, kes on ka potentsiaalsed varjupaigu küsijad, see ei ole mina, kes seda väidab, see eh, on Varjupaigaameti eh, esimees, kes seda on öelnud, ma kohe lõpetan, ärge muretsege, nii et siis eh, need, kes hukkuvad on, on kaheksakümne protsendi ulatuses potentsiaalsed varjupaiga taotlejad, kuidas seda kõige paigutada teie poolt mainitu üldisesse raamistikku ja millised on konkreetsed meetmed selleks, et ka inimõigust ja arvestatakse samuti, et õigust varjupaika küsida oleks arvesse võetud. meil on pilootprojekt, välispiiride vaatlusamet, aga me ei ole lõpuni läinud selles osas, mis puudutab Äh, info kättesaadavust ning samuti meil ei ole ka dokumenteeritud äh, statistilisi andmeid selle kohta, mis toimub äh, piiride kontrolliga. me teame ju, millistes raskustes on komisjon selles osas, et nad ei saa liikmes, vastavatelt liikmesriikidelt asjakohaseid statistilisi andmeid kätte. Te rääkisite kahe tuhande viieteistkümnenda aasta programmidest, nii et ma tahaksin täpsemat infot saada. aitäh Äh, rohelistest, palun järgmine küsimus. aitäh, äh, härra esimees ma olen siin parlamendis uus, ütleb äh, proua Tseballos ja need rahastusvahendid on minu jaoks ka uued. kui ma vaatan neid dokumente ja kuulan seda, mis seal räägitakse, siis tekib mul järgnevaid küsimusi. aga katastroofiabi see, mida teie räägite, see on ju see abi, mida võiks äh, kasutada ka suuremate kriiside puhul, kus on vaja, äh, kus siis, mille ju käigus põgenikud äh, põgenevad teise riiki, aga kui ma teie kõnest nüüd õigesti aru sain, siis me räägime sellest rahast, mis läheb Euroopa Liidu liikmesriikidele, mis on väga suure rändevoogude surve all. ma tahaksin nüüd täpselt teada, milline on olukord ja kas ma sain õigesti aru. samuti katastroofiabi, see, mida me anname ka kolmandatele riikidele, need rahastamisvahendid. kui on näiteks ähm, seda tõeliselt vaja anda aga me ei räägi sellest, mida me saaksime teha selleks, et äh, katastroofe ja õnnetusi vältida. mida me saaksime teha selleks, et üldse niisugune olukord tekiks, äh, et inimesed peavad oma elu ohtu seadma, äh, põgenedes oma kodust. üleujutused on aina sagedasemad ja looduskatastroofid ja selle tagajärjel on ka aina rohkem põgenikke, sest nende elutingimused on muutunud täiesti võimatuks. see tekitab ka väga palju konflikte et äh, väga paljud konfliktid tekitavad ka olukorra, mil inimesed peavad põgenema. nii et mul on küsimus, kas nendes äh, rahastusvahendites tegeletakse ka ennetustööga, et me saaksime vältida selliseid katastroofe, mis äh, viivad lõpuks Euroopa Liidu piiridel ja liikmesriikides oleva katastroofilise olukorrani? aitäh, siin on veel üks sõnasoovija, proua Ferrara EFTD-st Sii, grazie um,. Io sostanzialmente... aitäh, minul tekib küsimus. kui nüüd viiakse nende fondide osas kontrolle läbi selleks, et tagada, kas äh, need eesmärgid, mille jaoks rahastusvahendid on loodud, on kooskõlas eesmärkidega, mina olen itaallane ja itaallasse e, jõuavad rahastusvahendid aitamaks e, e, varjupaiga küsimustega ja põgenikega toime tulla. aga minul tekib küsimus, kas need eesmärgid on ikkagi asjakohased, ähm, mille jaoks rahastust eraldatakse või on tegelikult siin väike ebakõla, mis puudutab neid eesmärke, milleni tegelikult rahastusvahendid sooviksid jõuda, aga nende tegelike eesmärkide vahel on siin väga suur, või tegelike tulemuste vahel on väga suur lõhe. aitäh, sõnad teile tagasi. proua Sigan, et te saaksite vastata küsimustele ja võtaksite oma sõnavõtu kokku ka. aitäh üks väga oluline asjaolu, mida ma tahaksin korrata, on see, et me räägime siinkohal iga-aastasest töökavast kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. see ei ole midagi abstraktset. seda tuleb vaadata kui asjana, mis on täiendav üldiste eh, rahavoogudega, mis läheb läbi üldise jagatud eh, eelarve täitmise ja mida äh, annavad meile ka liikmesriigid, ähm, mida rakendab komisjon mis lähevad siis edasi äh, seitsmeaastases perspektiivis liikmesriikide programmidesse. see raha antakse liikmesriikidele, liikmesriigid rakendavad äh, nende vahendite kasutust, meil on iga-aastane äh, tegevuskava ja lisaks sellele rahale, mis, mida meie otseselt haldame, mis võimaldab meil mõningaid neid projekte rahastada, tuleb meil vaadata ka, mida saab täiendavalt teha liikmesriikide tasandil riiklike programmide kaudu. seega on väga oluline näha täies, täielikku pilti, üldist pilti ja usaldada meid selles protsessis ja peaksite kindlad olema, et meie anname endast parima, me peame meie korraldame ka seiret ja peame vaatama, et meil oleks tasakaal oma poliitikate rakendamises. nii et ei tohiks jääda võimalus, et meil oleks ebatasakaalus olukord, kus me keskendume mõnele aspektile rohkem kui teisele. see oli meie eesmärgiks uue poliitikadialoogi eesmärkide täitmisel, sest meil on olnud ähm, sellised üldised ja kõikehõlmavad äh, Mm, sessioonid, kus me oleme rääkinud erinevatest rahastusvahenditest, siis oli esimene kord rääkida liikmesriikidega ja rääkida nendega, millised on meie väärtused ja meie poliitikatel. Need peavad jõudma ka riiklikesse programmidesse, kui seal ruumi ei ole, siis me teeme seda oma iga-aastaste tegevuskavade läbi, aga tasakaal peab olemas olema selleks, et me jõuaksime eesmärkidele, mis on meie jaoks olulised. see on siis asjaolu, mida ma tahtsin rõhutada ja tõin näiteid projektidest ja tegevustest kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. ja just seetõttu ma neid näiteid ka tegin, tekstis on näiteid veel rohkemgi, aga ma leian, et me saame selle teksti teile saata, need on avalikult kättesaadavad, aga kui te soovite, me saadame neid teile, te saate siis vaadata läbi kõik need tegevused, meetmed ja rahasummad, mis on eraldatud ja siis võime dialoogi edasi pidada. mina andsin teile ainult paar näidet ja ma ei tahaks jätta muljet, et asi on ainult nendes tegevustes ja et sellega kõik piirdubki tahaksin vastata ka äh, inimkaubanduse ja äh, piirides ebaseaduslikult äh, ületoimetamise definitsioonide kohta. me ei tohiks siin asju segamini ajada, aga see ei tähenda seda, et need elemendid, need elemendid oleksid ainult meie iga-aastastes tegevuskavades. me arutame neid edasi, arutame kõiki olulisi varjupaiga ja integratsiooni küsimuste raames, nii et peame vaatama ikkagi terviklikku pilti, mis puudutab äh, erakorralist abi instrumenti, siis äh, see on jah, mõeldud äh, aitamaks erakorralistes olukordades, seda on kasutatud juba konkreetsete fondide abil me tahame jõuda konkreetsete tulemusteni, mis on jätkusuutlikud ja seda me saame tõesti ka riiklike programmide prioriteetide rakendamise kaudu teha. erakorraline mehhanism on mõeldud just erakorraliste olukordade jaoks, seda aga ei saa kuidagi asendada pikaajalise jätkusuutliku protsessiga, mis tahaks liikmesriikide olukorda üldisemalt parandada Äh, infokampaaniad, mida ma rääkisin, äh, mida ma mainisin äh, pilootprojektidena, me teeme seda nüüd esmakordselt ja kui te vaatate siis üleilmse rändega seotud poliitikat ja varjupaigapoliitikat, siis see on selline näide, kus on võimalik kolmandate riikidega koostööd teha ja transiitriikidega tööd teha, me ei ole seda siiamaani teinud, nüüd oleme hakanud seda tegema ja siis vaatame, kuidas need esimesed projektid laabuvad, me hindame neid projekte, nii nagu ka kõiki teisi tegevusi, eh, mida me oleme ette võtnud iga-aastase tegevusprogrammi raames ja siis vaatame, Äh, kuidas äh, nende projektiga on läinud ja siis äh, on need projektid siis kaada-, kaasatud tavapärasesse hindamissüsteemi. jah, kakskümmend viis aastat Berliini müüri langemisest, seda tähistati kõikjal ja see oli väga tore, et meil siin nädalavahetusel oli selline hea üritus, seda äh, üritust või seda sündmust tuleks meeles pidada, kui me räägime Euroopa integratsioonist, aitäh! <clears throat> aitäh! tänan ka selle eest, et te tuletasite meile meelde seda sündmust ja seda tähistamist. Martin Schulzi, Euroopa Parlamendi presidendi sõnad on sellised, me peame e, olema tähelepanelikud, et Euroopasse ei ehitataks uusi müüre. me peaksime e, pigem müüre lammutama aitäh, et siia tulite ja rääkisite nendest programmidest. samuti tahaksin osutada sellele, et see oli, nüüd oli tegemist liidu programmidega, varjupaigarände integratsioonifondiga, sisejulgeolekufondiga. kolmekümne esimesel detsembril kolmandal detsembril me tahaksime ka teada äh, siseasjade komis-, äh, peadirektoraadilt, millised on need äh, järelmeetmed ja millised on kokkuvõtted, aga tänan teid, et te siia tulite. Dear colleagues um,, the next kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt um, tutvustatakse meile poliitikaosakonna C kahe Euroopa Liidu kriminaalõiguse ala käsitleva uuringu tulemusi. nimelt äh, see, mis puudutab äh, Euroopa prokuratuuri loomist, äh, Eurojust ja Europoli koostöö, need on kõik omavahel seotud Need kõik kõik äh, eelnõud on jõudnud meie komisjoni ja meie peame tagama siis selle, et seadusandlus tulevikus selles valdkonnas täidab praegused augud, väldib topelttööd ja äh, tagab järjepidevuse kriminaalõiguse ja korrakaitse valdkondades äh, selleks, et seadusandlikku tööd me saaksime korralikult teha, oleme me tellinud need kaks uuringut, need puudutavad praegust äh, ametitevahelist koostööd. ja üks puudutab ko-, konkreetselt kasutatavat andmekaitserežiimi. Äh, nende uuringute koostajad on täna meie ees, tere tulemast teile! räägitakse siis Teieni on jõudnud kõikidele komisjoni liikmetele on edastatud peamised, peamine analüüs ja ma tervitan siis siin neid kahte uuringu koostajat. suur tänu, et leidsite võimaluse meiega liituda minu vasaku käel istub proua professor Anna Weinberg, kes on Université Livre de Bruxelles Euroopa Uuringute Instituudi president ja äh, professor De Hert istub minust vasakul, paremal käel, kes on põhiõiguste ja põhiseadusega korra uurimusrühma juht, äh, interdistsiplinaarsete õigusteaduse õpingute osakonna juhataja ja ühtlasi ka õigusteaduse, teadustehnoloogia ja ühiskonna uurimisrühma tuumikliige, samuti Brüsseli Vabaülikoolist ja kõigepealt annan sõna professor Vaienbergile kümneks minutiks, palun. suur tänu teile, härra esimees, suur tänu, et äh, tellisite meilt selle uuringu äh, ähm, ametitevahelisest koostööst ma tahaksin rõhutada, et Ines Ramarda ja Claude Priet on mind äh, aidanud selle uuringu koostamisel ja tahaksin tänada kõiki ülejäänud eksperte, keda me oleme küsitlenud. nagu te teate, üsna mitmed ametid ja organid äh, tegutsevad õiguse, vabaduse ja turvalisuse alaga seonduvas valdkonnas ja igalühel on oma äh, mandaat ja ekspertteadmised. meie uuring keskendub äh, järgnevatele ametitele ja organitele, kõigepealt siis Europol, siis aga ka Eurojust, Euroopa õiguskoostöö võrgustik Euroopa pettustevastane amet ja tulevane Euroopa prokuratuur täiendatavus, järjepidevus eh, ja kuu- ja hea eh, eesmärgi seadistus on loomulikult eh, väga olulised selleks, et tagada kuritegevuse vastases võitluses multidistsiplinaarne lähenemine ja et kujuneks välja õigusel, turvalisusel ja vabadusel põhineva ala, kuid sellegipoolest on kattuvust ja halle tsoone mandaatide vahel. see on mõneti vältimatu ja see ei ole ka alati negatiivne, teinekord võib sellest olla isegi kasu. aga eriti kui me räägime kattuvusest, on takistatud äh, sujuv koostöö, kuigi see on ülioluline ja nõuab seda, et äh, vastavad ametid ja organid teeksid tööd käsikäes ja tunnustaksid vastastikust mandaati ja ekspertteadmisi selleks, et saavutada need eesmärgid, mis on endale seatud terve rida takistusi on taolisele täiendatavusele teele sattunud kõigepealt on erinevusi Euroopa ametite ja organite vahel, erinevused selles mõttes, et tegemist on erineva põlvkonna institutsioonidega, mõned on juba äh, hästi tegutsevad organid, teised aga peavad pidevalt tõestama veel oma lisandväärtust. ja nende tegevuse taga on täiesti erinev äh, loogika. Olav ja prokuratuur näiteks äh, lähenevad riigiülese loogika aluselt, aga Eurojusti, Europoli ja öö, õigusalase, õigusloome koostöövõrgustiku vahel on, on hoopis teistsugune lähenemine nimelt siis liikmesriigi põhimõndeni. Euroopa Liidu ametid mõjutab ka erinevad kultuurid, Olav on põhimõtteliselt administratiivne, Europol politseile suunatud, Eurojust ja Euroopa pro-, prokuratuur on kohtupõhised. erinevused on äh, ka struktuurides, vahendites ja eelarve suuruses. mis on veelgi oluline, olulisem kriminaalõiguse erinevused mõjutavad oluliselt Euroopa ametite tegutsemist ja nendevahelisi suhteid. kõigepealt näiteks, et ülesanded äh, ja eesmärgid Ühendkuningriigi politseiametis on hoopis teistsugused kui Prantsusmaal, mõjutab äh, seda, et pädevuste vahel tekib lõhe Europolis ja Eurojustis. üldiselt äh, ei ole meil kõikehõlmavat visiooni Euroopa kriminaalõiguse valdkonna jaoks see on osaliselt teatud tõsiasjaga, et politsei ja justiitskoostöö läheb erinevate peadirektoraatide alla ja sellega tegelevad erinevad ähm, teenistused nii komisjonis kui ka nõukogus. isiklikud suhted erinevate Euroopa ametite personali vahel ja nend-, Nende suhted omakorda siseriiklike ametitega on väga oluline element, mis mõjutavad erinevate Euroopa ametite ja organite koostööd. ja lõpetuseks äh, äh, seadusandlus on väga piiratud äh, koostöö osas, ei ütle eriti midagi selle kohta, nii et praktiliselt tähendab see seda, et ametitevaheline koostöö on tegelikult jäetud ametite endi asjaks. meie uuringu eesmärgiks on analüüsida praegust öö, ähm, areng, seni tehtud arengut ja seda, et millised need suhted on erinevate ametite vahel. me tahtsime välja tuua raskused, äh, aga ka head tavad ja kus on võimalik, oleme üritanud välja pakkuda paranemisvõimalusi. meie uuring on jagatud kahte ossa, esimene osa keskendub äh, agentuuride vahelisele koostööle tõsise piiriülese kuritegevuse vastases võitluses ja teine osa puudutab ametitevahelist koostööd, niinimetatud PIF valdkondades. Äh, praegu me peaksime jätma kõrvale Eurojusti ja EJN-i äh, suhted teiste Euroopa agentidega, kuna aega on vähe, keskendume siis Europoli äh, suhetele teiste ametitega ja prokuratuurist räägime. kõigepealt Europoli ja Eurojusti vahelised suhted. Europol ja Eurojust Äh, neil on küll palju ühist, aga ka sama palju erinevusi. Europol loodi Maastrichti lepinguga kolmandasse sambasse, see on hierarhilise struktuuriga organ ja selle Äh, juhtmotiiviks on korrakaitsega seotud. Eurojust loodi kolmandas äh, sambas Amsterdami lepinguga, see on kollegiaalse struktuuriga ja, ja väga oluline on nende jaoks justiitskoostöö ja vahendid, ressursid on kahele ametile täiesti erinevad. vaatamata nendele erinevustele on Europol ja Eurojust nii-öelda äh, sõsarametid äh, Nad peavad mõlemad võitlema tõsise piiriülese kuritegevuse vastu ning eh, neil on ka sarnased eh, suhtluskanalid eh, siseriiklike ametitega. siseriiklikud ametid on kriminaaljuurdluse ja öö, süüdistuste esimese, esitamise osas öö, ainupädevad ja Europol ja Eurojust pakuvad ainult teenust öö, siseriiklikele ametitele. siseriiklikul tasandil on samamoodi, et koostöö korrakaitse ja justiitsametite vahel ülioluline ja nii on see ülioluline ka siin ja see tähendab seda, et tuleb väga selged seosed kahe ameti vahel luua. nüüd, kui me räägime juriidilisest keelest, siis on tegelikult väga vähe Europoli ja Eurojusti määrustes kirjas koostöö kohta kuid äh, detailsemalt on see lahti kirjutatud läbirääkimistel ja esialgses ettepanekus. Eurojusti ja Europoli vahel sõlmiti kahe tuhande kümnendal aastal teine koostöökokkulepe ja see ongi põhimõtteliselt peamine dokument, mis nende omavahelisi suhteid reguleerib tegelikkuses näeb see asi välja siis niimoodi, et ähm, kahepoolne koostöö on ajaga ainult paranenud äh, üsna mitu äh, ühisalgatust on käivitatud, mis on olnud ka edukad ähm, ja see näitab seda, et koostöö nende kahe ameti vahel on väga tihe ja regulaarne. ja ühise hüve nimel on tehtud väga head koostööd, kuid mõningad probleemid on siiski veel ületamata. meie oleme toonud välja neli peamist kategooriat. esimene puudutab justiitsorganite koordineeritud tegutsemist. vastavalt aluslepingule koordineerib Eurojust justiitsorganite tööd ja Europol siis korrakaitseorganite tööd, kuid tegelikkuses äh, on ülesannete jaotamine kahe ameti vahel väga keeruline, eriti mis puudutab äh, siis uurimusfaasi seda sellepärast, et tuleb äh, arvestada erinevate siseriiklike kriminaalõigussüsteemidega selleks on vaja teatavat äh, paindlikkust äh, ja seega tekivadki sellised hallid tsoonid, kus pädevuste jagamine kahe Euroopa ameti vahel äh, on, on väga raske ja tekib kattus, kattuvused või see, see tekitab mõnikord nende vahel pingeid. ja need pinged on praegu väga hästi näha, sellepärast et üks äh, säte on sõnastatud nii, nagu nad on sätestatud nõukogu poolt Europoli määruses. nimelt Europol peab abistama liikmesriikide pädevaid asutusi, korrakaitse- ja politseiasutusi, aga ka teisi organeid. see on selline üldine viide. ja meie seega ei tahaks, et ametlikult löödaks lahku Europoli ja Eurojusti vahelised äh, ülesanded, sellepärast et see seaks ohtu paindlikkuse, mida praegu väga öö, hindavad siseriiklikud ametid, aga me rõhutame seda, kui oluline on nende ülesannete jaotamine, mis on üles nähtud aluslepingutes ja et lähtutakse artiklist kaheksakümmend kaheksa Euroopa Liidu loomislepingust lisaks sellele äh, tuleks mõlemasse määrusesse tuua sisse lisasäte, kus rõhutatakse mõlema ameti kohustust vastastikku tunnustada äh, teineteise raison d'etre ja äh, ekspertteadmisi peaks juurutama põhimõte, et kui äh, teise ameti pädevusse puutuvad asjaolud tulevad päevavalgele, siis tuleb kaasata see amet. ma detailselt sellest praegu ei räägi, aga arutelu jooksul võime sellest, seda, seda muidugi puudutada nüüd teine probleem on ühtsed äh, uurimismeeskonnad, nagu te teate, need ühtsed uurimismeeskonnad ähm, hõlmavad nii korrakaitseorganeid kui ka justiitsüksusi ja seega on täiesti loomulik, et Europol ja Eurojust äh, peaksid nende tegevust äh, toetame, aga äh, siiski on teatud erinevusi nende ülesannetes ja rollides. ühtsed uurimisrühmad äh, tuuakse üsna tihti välja hea koostöö näitena Europoli ja Eurojusti vahel, aga äh, praegu on esile kerkinud pinged ja need pinged on seotud sellega, et määruses on äh, et öö, ähm, äh, nende rühmade tegevuse rahastamise kohta on viited nii mõlemas määruses, Europoli ja Eurojusti määruses. loomulikult sellega kaasneb üks eelis, raha on rohkem, aga samas kaasneb sellega ka hõr-, hirm, et justiitsorganid marginaliseeritakse, sellepärast et Europolil on rohkem rahalisi vahendeid ja lisaks sellele tekib risk, et kõiki rahastatakse lihtsalt topelt meie seisukoht on, et tuleb juurutada mehhanism, millega seda vältida, seda topeltrahastamist ja kohustus infot jagada võiks olla lahenduseks. lahenduseks oleks ka kindlasti tsentraliseeritud teenuse loomine, mis siis erinevad rahastamistaotlused saadaks õigesse kohta. aga veelgi olulisem on see, et tuleb eemaldada ebatasakaal rahaliste vahendite osas, mis on kättesaadavad Europolile ja Euroistile kolmas probleem puudutab infovahetust. infovahetus Europoli ja Eurojusti vahel on olnud üsna keeruline, eriti sellepärast, et on, on kasvatatud seda niinimetatud omaniku põhimõtet, mille kohaselt äh, info kuulub äh, info edastajale ja kes otsustab äh, üksinda selle info edasise esi-, edastamise osas. varem on liikmesriigid olnud üsna vastu sellele, et Europolist Eurojust üldse infot edastada. aga samas me oleme näinud seda, et viimastel aastatel on olukord paranenud, näiteks Eurojust äh, on peamistes Europoli ähm, äh, keskustes kaasatud tegutsemisesse. tulevikus peaks määrus seda infovahetust äh, hoogustama. Ähm, on ette nähtud äh, kaudne juurdepääs ametite andmebaasile hit-no-hit -no -hit süsteemi alusel ja see Äh, tegelikult peegeldab seda, et on äh, natukene hakanud mõtlemine muutuma selle infovahetuse osas. ja viimane probleem, mille me välja tõime, on infoanalüüs. infoanalüüs operatiiv- ja strateegilistel eesmärkidel on alati olnud Europoli mandaadi keskmes. aga hiljutised arengud äh, Eurojusti ana-, analüütilises suutlikkuses nii operatiiv- kui ka strateegiliste eesmärkide täitmiseks on tekitanud kartusi selles osas, et kaks äh, ametit, et nende tegevus hakkab analüüsi osas kattuma. aga kui me vaatame asja lähemalt, siis me näeme, et Eurojusti analüüs on suunatud justiitsvaldkonnale selle analüüsi sisu ja eesmärk on hoopis teistsugune kui Europoli puhul ja selleks on vaja pedagoogilisi vahendeid selleks, et tuua välja infoanalüüsis erinevused, äh, meetodid, mida on kasutatud ja mis on olnud eesmärgid. Lähen nüüd minu äh, ettekande teise osa juurde, see puudutab siis ametitevahelist koostööd äh, PIF valdkondades, liidu finantshuvide kaitse valdkonnas Euroopa prokuratuuri loomine kindlasti mõjutab erinevate ametite vahelist koostööst, kes selles valdkonnas tegutsevad. aga läbirääkimiste ähm, varases faasis siis prokuratuuri olu üle ei ole praegu võimalik äh, teha ana-, äh, laialdast analüüsi ähm, prokuratuuri ja teiste organite vahelise koostöö kohta. olulised meie jaoks on siin järgmised äh, punktid. kõigepealt loomulikult prokuratuuri pädevuse ulatus, see, mis puudutab nii ühenduse finantshuvide kaitsmise definitsiooni ja seda, et kus siis on sellel prokuratuuril ainupädevus ja kus seda ei ole nüüd järgmine oluline punkt on prokuratuuri struktuur, äh, järjest rohkem toetatakse kollegiaalset struktuuri ja kolmandaks punktiks meie jaoks oluliseks on äh, osalevad liikmesriigid. mis nüüd puudutab äh, Eurojusti ja prokuratuuri vahelist ilmselget seost, siis siin tuleb mitte unustada seda, et kuigi nende justiitsloogika on sama, on nende integratsioonitase erinev. kõige olulisem küsimus on ilmselt see, et kuidas defineerida äh, kaheksakümne kuuendas artiklis äh, toodud väljendid from Eurojust ehk Eurojustist. vastavalt komisjoni ettepanekule on prokuratuur sõltuvuses Eurojustist administratiiv- ja juhtimisküsimustest ja see peaks kaasa tooma nullkulud endaga. Eurojust äh, on muret väljendanud selles osas, et kuidas siis tagada seda, et see midagi maksma ei lähe, enne kui, ilma et nende äh, enda tegevus ohtu satuks. prokuratuuri asukoht on seni selgusetu ja ettepanekus seatud eesmärgi täitmine on veelgi raskem, kui seda ei looda siis Haagi. kolm alternatiivset mudelit oleksid võimalikud mille detailides ma praegu ei räägi, aga võime rääkida sellest siis küsimuste-vastuste voorus kindlasti lisaks sellele on võimalik luua ka natukene struktureeritum seos ähm, Euroopa äh, prokuratuuri ja Eurojusti vahel. näiteks äh, Eurojusti liikmetest võiksid saada äh, prokuratuuri prokurörid või delegeeritud prokurörid, see oleks keerulisem, või siis võiks selle prokuratuuri liita Eurojusti kolleegiumi juurde ja lisaks sellele peab äh, mõtlema ka sellele, et milline saab olema kahe organi operatiivkoostöö. sellepärast, et Eurojust igal juhul äh, mängib ju ka tulevikus äh, rolli ühenduse finantshuvide kaitsmise juhtumite puhul, ka pärast seda, kui prokuratuur on loodud, äh, näiteks mitteosalevate liikmesriikide puhul nüüd, mis puudutab prokuratuuri ja Olafi vahelisi suhteid, see on üsna delikaatne teema ja toob esile väga palju probleeme, eriti mis puudutab Olafi tulevikku. Olav äh, ilmselt äh, tõenäoliselt äh, jätkub, jätkab, aga võib olla võimalik, et osa tema personalist kantakse üle prokuratuuri ja kahe organi vaheline koostöö on ilmselgelt vajalik, eriti mis puudutab infoanalüüsi. aga praegu ainus komisjoni ettepanekus sellekohane viide on üsna hägune ja põhimõtteliselt räägitakse äh, sellest, et tuleb luua kahe organi vahel koostööleping. nüüd äh, prokuratuuri ja Europoli vahelistest suhetest rääkides loomulikult on koostööd vaja, aga jällegi sama jutt, komisjoni ettepanek on suhteliselt hägune ja viitab ainult erisuhtele äh, nende kahe vahel ja puudutab ainult infovahetust. ja praegu kahjuks ongi liiga vara äh, hakata edasi mõtlema selles küsimuses, sest et see sõltub ju otseselt väga palju nendest äh, valikutest, mis tuleb langetada äh, prokuratuuri osas. ja enne kui teeme oma lõppjäreldused, tahaksime me rõhutada seda, kui oluline on edasi, kui oluline võiks olla ettepane-, arutelude edasilükkamine kuni on äh, saavutatud äh, kokkulepe ja luuakse prokuratuur. kas võiks siis need äh, prokuratuuri ja teiste ametite vahelised suhted välja kirjutada määruses endas, aga siis parlamendil ei oleks kaasarääkimisõigust kaasotsustusmenetluse alusel või võiks need küsimused lahendada kõikehõlmavas dok-, dokumendis, mis puudutaks siis üldse ametitevahelist koostööd ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas, mille võiks liita siis tavalisele protseduurile ehk teisisõnu see läheks kasutusmenetluse alla ja lõppjäreldused. äärmiselt äh, tundlik teema on see organitevaheline koostöö, eriti praeguses läbirääkimiste kontekstis. aga äh, peab kasutama võimalust selleks, et selgitada mõningaid elemente ja et saavutataks suurem sidusus selles valdkonnas ja et vähendataks pinget ja äh, konkurentsi organite vahel. ja lõppkokkuvõttes me võime nõuda seda, et äh, pedagoogika kasutamine on äärmiselt oluline, nii nagu ka vastastikuste teadmiste, kontaktide ja koolituse vähendamine, lahendamine Euroopa Liidu tasandil, selleks et seda pinget äh, maha võtta Euroopa Parlamendi roll on siin võtmetähtsusega, Euroopa Parlament on kõige paremini sobiv Euroopa Liidu institutsioon selleks, et pakkuda kõikehõlmavat ja järjepidevat nägemust Euroopa Liidu kriminaalõigustiku valdkonnas. Euroopa Parlament peaks jõudma järjepidevust erinevate määruste vahel, mis praegu on siis läbirääkimistel ja see peaks hindama ka seda tasakaalu, mida on hädasti vaja korrakaitse ja justiitsorganite vahel Euroopa Liidu tasandil veelgi enam, Euroopa Parlament võib sekkuda ka äh, ametitevaheliste suhete seiramisse ja sellele hinnangu andmisele, näiteks et tuleksid kokku äh, ametite juhid äh, ühel ja samal päeval Euroopa Parlamendi ette, suur tänu! Um, the... suur tänu! see oli agentuuride vahelise koostöö ettekanne ja ähm, kriminaalõiguse ja korrakaitsesüsteemide tulevasest ülesehitusest, samuti räägiti äh, õigussüsteemist ja korrakaitsest, aga järgmine teema on ähm, just korrakaitse ja õigussüsteemi suhetest. Äh, professor Herts, palun Good afternoon. tere pärastlõunat. kui te lubate, ma räägin inglise keeles, meil on slaidid ka inglise keeles. minu roll täna seisneb selles, et ma pean arutama siin andmekaitse aspekte seoses Euroopa Liidu karistusõigusega ja andmekaitse küsimustes tooksin välja kaks sõna, fragmenteeritus ning jätkuv reform kõigil tasanditel. killustatus on äh, andmekaitse õigustiku praegust äh, olukorda iseloomustav sõna äh, ja nagu te siin eelmisest ettekandest ka välja tuli, tõesti, igal agentuuril on oma andmekaitse äh, raamistik ja harmoneerimist ning, äh, ning äh, kooskõlastatust on väga vähe. ja nüüd see teine element, mille ma esile soovisin tuua, on jätkuv reform kõikide agentuuride õigustekste kaitstakse, aga palju kõrgemal tasemel toimub andmekaitseõigustiku äh, reform, äh, reformitakse raamotsust, äh, muudetakse see direktiiviks, seega reform toimub kahel tasandil. ma ei viitasin sellele, et need kaks iseloomustavat sõna peaksid kuidagi meis Äh, muret tekitama või häirekella lööma, ei. Äh, selles ei ole midagi halba, kui reform on käivitunud. aga isegi äh, tõesti, arvestades praegust killustatus, on siiski vaja küsida, kas kodaniku seisukohalt on kõik reguleeritud parimal võimalikul moel, kas meil on selge pilt sellest, kuhu minna, kust kaitset on andmetele otsida? ma arvan, et fragmenteeritus tegelikult on ohvriks toonud õigusemõistmise ja läbipaistvuse. teiseks tahaksin rääkida, et me peame analüüsima praegust olukorda. Euroopa eh, Liidu toimimise lepingu artikkel kuusteist eeldab, et me kogu andmetöötlus, mida Euroopa Liidu õigus katab, tuleb läbi vaadata. Europoli tekstis, Eurojusti tekstis, teistes õigusaktide ettepanekutes eh, on üks element puudu. nimelt väline sõltumatu järelevalve andmetöötluse üle. ja kui me siis killustatusest räägime, siis äh, meil on ka äh, olulisemaid äh, aspekte arve, mida me peame arvesse võtma, nimelt just see, mis tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist kuusteist. minu arvates on nüüd teema pakilisus veelgi suurenenud Äh, muidugi äh, ei, kõiges, mida praegu on ära tehtud, on, äh, on väga palju head, on püütud tähelepanu pöörata õiguskaitse tõhususele ja kui nüüd mõelda agentuuride vahelisele infovahetusele, infovahetusele kolmandate poolte ja kolmandate riikidega, siis Äh, siis tuleb küll välja, et, et äh, me peame kiiremas korras läbi mõtlema, milline on meie andmekaitse struktuur. Äh, kui üks hästi reguleeritud agentuur saadab andmeid teisele agentuurile, kelle andmekaitsetegevus on ka hästi reguleeritud, jääb ikkagi õhku küsimus, kes kontrollib, eh, kuidas andmed liiguvad, kes kontrollib nende agentuuri tegevust? see oli minu eh, mõte, kui ma siia täna tuli, siia tulin ja eh, ma sooviksin, et Euroopa Parlament mõtleks ka mitte ainult staatiliselt, vaid ka dünaamiliselt andmekaitse üle. andme, andmekaitse on ju seotud eelkõige andmete kogumisega, andmete edastamisega, andmete vahetamisega agentuuride vahel, Euroopa Liidu ametite vahel, andmevahetus kolmandate pooltega ning nende riikidega, kus andmekaitseõigustikku äh, ei ole. kuidas on võimalik tagada äh, tugev usaldusväärne andmekaitse? Äh, et õiguskaitseametnikud kogu maailmas ju peaksid professionaalse salastatuse või saladuse nõuet täitma, aga see ei ole piisav argument selleks, et andmeid kaitsta. me teame, et on vaja ka vastastikust õigusabi ja andmekaitse lihtsalt täiustab äh, korrakaitseametnike, kohtunike eh, professionaalset tööd, eh, seostab ja muudab sidusamaks kogu nende töö. nii, mis meil siis praegu olemas on? me ei ole küll siin äh, äh, väga mures, kui ma räägin äh, nendel teemadel täna, aga ikkagi tahaksin rõhutada, et andmekaitse järelevalve peab olema tagatud. ega tänane ülevaade või järelevalve ka ei ole halb. tähtis on näiteks eh, liikmesriikide andme, eh, andmekaitsealane töö, aga me peame erinevaid vahendeid, eh, välisjärelevalvet ja sisejärelevalvet ühendama, üks ei saa toimida ilma teiseta see on olnud siis meie meie uuringu eesmärk, see on kajastatud ka kahekümnel esimesel lehel, ma tean seda täpselt, olen ise selle kirjutanud. aga nüüd, kui me stsenaariumidest, erinevatest stsenaariumidest räägime, mida saaks siis Euroopa Parlament teha, et killustatusest üle saada? kõigepealt ütlen, paanikaks pole põhjust, kõige realistlikum stsenaarium on see, et Euroopa Parlamendil tuleb natukene aega võtta endale selle küsimusega tegelemiseks, et samm-sammult edasi minna. meie oleme välja toonud mitu erinevat stsenaariumi. kõigepealt direktiivi eelnõu läbivaatamine, analüüs, millised konkreetsed, konkreetsed normid, õigusnormid peaksid andmetöötlust täiendama Euroopa Liidu tasandil, kaasa arvatud äh, andmetöötlus Euroopa Liidu äh, agentuurides vajab äh, järelemõtlemist. Ähm, ma viitan siin ühele kindlale õigusaktile, mis peaks tagama läbipaistvuse, ligipääsu õigusemõistmisele direktiivi ettepanekus on ka üks väike vastuolu tekkinud, kas tegelikult eh, direktiiv eh, üldse on vajalik Euroopa Liidu agent, agentuuride töö reguleerimiseks, võib-olla on vaja selleks hoopis määrust. niisugused väikesed küsimused, eh, kui me nüüd kõiki neid Europoli ja EPO teksti peatükid kokku kogume ja, ja võtame direktiivi, siis kas, kas sellest aitab, võib-olla see peakski olema meie ainus eh, nii-öelda eh, alus, alusdokument. teine eh, võimalus on niisugune segamudel, vahepealne mudel, sellel on ka omad eelised. põhieelis on see, et et see on nagu selline lõdvem äh, lähenemine, nii palju on juba siin tehtud, äh, võib-olla on vaja äh, kokku hoida ja, ja mitte enam segadust tekitada. teine võimalus või teine küsimus, mida on vaja kaaluda selle puhul, kas on tagatud äh, sõltumatu järelevalve väljaspoolt ka nende agentuuride üle ja kas, kas on võimalik tagada äh, ligipääsu õigusemõistmi-, õigusmõistmisele. see on selline teine stsenaarium, kus tegelikult midagi ei tehta, aga äh, osa küsimusi jääb lahendamata. kolmas stsenaarium on võib-olla kõige nüansseeritum ja, ja poliitiliselt võib-olla ka kõige elujõulisem variant Äh, nimelt parlament hakkab hääletama äh, äh, direktiivi eelnõu ning võetakse vastu andmekaitse direktiivi peatükkide rakendumise tähtajad, sätestatakse tähtajad igale agentuurile, sellele direktiivile võib muidugi rohelise tule anda, kuid et äh, sunset klausel, aegumise klausel on veel äh, oluline, me peame äh, mõtlema, et me oma, et kuidas see rakendumine ajaraamidesse ära mahub, muidugi meil on vaja aega uue andmekaitse arhitektuuriga kohanemiseks, mitte ainult ähm, selle korrakaitse tähenduses, vaid ka üldisemas plaanis ja võib-olla õige mõte olekski samm-sammult tee edasi minna. nii et äh, kõik osapooled saaksid harjuda uue struktuuriga. see on päris hea variant, aga millised on miinused? kui te hääletate ühte direktiivi ja ütlete, jah, me vaatame selle hiljem läbi, siis te olete nagu aheldatud selle direktiivi külge, aga võib-olla direktiiv ei olegi kõige parem instrument agentuuride töö reguleerimiseks, võib-olla peaks see määrus olema. ma ei ole tavamõttes jurist, aga mulle tundub küll, et siin on üks selline väike vastuolu, et äh, võib-olla ük-, ühte tüüpi äh, õigusakt on siiski parem, näiteks määrus, kui te selle ise läbi vaatate. ja samuti tuleb läbi vaadata kõik äh, Euroopa Liidu agentuuride tekstid. praegu see protsess on juba käivitunud ja see ongi see kolmas äh, variant. selleks on jällegi antud oma aeg, aga kui me kõike seda peame hakkama jälle hääletama, see on, see on minu meelest võib-olla aja raiskamine parlamendi jaoks, see ei ole põhimõttelise tähtsusega küsimus, aga kas on mõtet praegu midagi vastu võtta, hääletada, kui te teate, et niikuinii paari aasta pärast tuleb see uuesti läbi vaadata, arvestades seda, mis toimub praegu Euroopa Liidu agentuuride õigusaktide läbivaatamisega. ja veel üks võimalus vaadata määrus nelikümmend viis kaks tuhat üks läbi. kümme aastat tagasi hääletati seda, see puudutas siis Euroopa andmekaitse inspektorit EDPS-i, äh, kindlasti mängib EDPS ka äh, tulevikus ja äh, õiguskaitses olulist rolli, ta on olnud selles valdkonnas tegev, on andnud soovitusi, arvamusi, sekkunud, aga määruse, kui, kui seda määruse teksti nüüd rangelt võtta, siis seal ei ole midagi öeldud selle kohta, et EDPS, andmekaitse inspektor, saaks kuidagi sõna kaasa rääkida ka õiguskaitsesüsteemis nagu Montesquieu oleks äh, äh, soovinud, te hääletate direktiivi, siis jätate agentuurid rahule oma regulatsioonidega, siis tulete äh, tagasi teema juurde, kui on vaja uut määrust andmekaitse inspektorile, kui te vaatate läbi määruse nelikümmend viis kaks tuhat üks see on päris hea variant, sest see annab ka võimaluse uue arhitektuuriga või uue süsteemiga kohanemiseks samas on teil standardtekst, see direktiiv ja, ja uus, uus määrus tuleb peagi äh, läb-, vastuvõtmisele ja samas tuleb läbi mõelda, milline on, on ülimuslik, milline tekst on tähtsam ja ma olen oma tekstist ka välja toonud, milliseid väikseid õiguslikke probleeme võib tekkida, mina näiteks tunnen, et kui tõesti EDPS-i roll äh, läbi vaadatakse, siis äh, näiteks kui jääd äh, liikmesriikide andmekaitseinspektorite roll jääb muutmata, siis kuidas harmoneerida äh, kõikide andmekaitseüksuste tööd, see on üks äh, tähtis küsimus. mina olen äh, akadeemilise ringkonna esindaja, äh, ma olen siin veel viienda ja kuuenda stsenaariumi ka välja töötanud, näiteks direktiivi ei puuduta, uue määrusega andmekaitse inspektori kohta ka midagi ei tee, jätame Äh, asjad nii, nagu äh, nagu teise soovituse puhul äh, pakuti, lihtsalt ka ei peagi alati artikli kuusteist vastama, mis nõuab sõltu, sõltumatut järelevalvet väljaspoolt ja ja viimas variatsioon sellele teemale, ärgem midagi tehkem, on see, et hea küll äh,, Äh, vaatame direktiivi läbi, vaatame kõik dokumendid läbi ja äh, määrus nelikümmend viis kaks tuhat üks, nii nagu kümme aastat tagasi seda hääletati või rohkemgi, las ta jääb. Äh, andmekaitse inspektorist saabki see sõltumatu järelevalvaja, aga miinus on ikkagi see, et, et see ei vasta äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli kuusteist. Äh, sest see otseselt ei räägi vajadusest äh, teha koostööd õiguskaitsesektoris. nii, mm, nüüd äh, minul oli väga äh, huvitav töö, töötasin erinevaid stsenaariume välja, aga nagu ma ütlesin, killustatud maastikku tuleb kuidagi ühtlustada, et parandada kontrolli. see ei puuduta mitte ainult andmete kogumist, vaid ka andmevahetust ja silmas tuleb pidada ka aluslepingu artiklit kuusteist, mis nõuab sõltumatut välist järelevalvet. siiani äh, ei ole ka äh, süsteem mingit tohutut kahju tekitanud, kuid kui me soovime sise- ja välisjärelevalvet tõhusamaks muuta, siis teen ettepaneku, et parlament tegeleks teemaga äh, tõsisemalt ja vaataks mõne nendest stsenaariumidest läbi. artikkel kuusteist võimaldab värske pilguga neid küsimusi vaadata, näiteks äh, arvestades ühisturgu, artikkel kuusteist võimaldab isegi äh, ühesturu piirangud kõrvale jätta. andmekaitse iseenesest ei, äh, ei ole midagi, mis, eh, mis on vastuolus killustatusega, kuid ikkagi mina soovitaksin ja, ja peaksin vajalikuks siiski ühtlusta, ühtlustamist. Eh, igal juhul mina usun parlamendi tegevusse ja austan parlamenti, tänan For.... aitäh, härra Tehert, selle esitluse eest ja samuti ma tänan ka esimest ettekandjat. nüüd aga annan eh, sõna teile äh, ja paluksin, et kõik kohalolevad liikmed avaldaksid oma arvamust ja esitaksid küsimusi eksperdile ehk siis nendel kahel teemal, ehk siis kõigepealt asutustevaheline koostöö ning teiseks andmekaitse kord. praegusel hetkel keegi sõna ei ole soovinud nii et täidame need paar minutit veel oma seisukohtadega ja mõtetega aga minul on kõigepealt üks küsimus. esimene esitlus. proua Vaienberg, te mainisite seda väga olulist küsimust Euroopa prokuratuuri loomine ja Eurojustiga seotud suhted ja mida see kõik tähendab. ka siin parlamendis oleme me üritanud alati mõista seda, et millised on meie edasised võimalused, mida saab prokuratuur Eurojusti võrgustikule koostööalal pakkuda ning kuidas need kõik, need kaks koos siis ka tegutsema hakkaksid. sest vähemalt äh, minule ei ole see siiamaani eriti selge olnud. see olekski minu küsimus teile ja teine küsimus oleks äh, härra Teherdile, aga selle ma esitan hiljem. So thank you very much for aitäh ähm, nende küsimuste eest. Eurojustiga seotud küsimus ja kuidas seda kõike saab tõlgin-, tõlgendada minu arvates on see üks selline üsna keerukas sõnastus, mis on sees aluslepingus ja alates äh, juba algusest peale on äh, seda mõtet ka väljendatud. Te ei näe siin neid slaide paraku, aga ehk ma näitan neid teile, sest slaidide peal me tutvustame, millised on need kolm potentsiaalset mudelit äh, esimene mudel oleks see, et Eurojust hakkab vastutama eelarve, prokuratuuri eelarve osas ning siis prokuratuuril oma personali ei oleks. nii et on siis nagu kaks sellist ringi, suurem on Eurojust ja siis väiksem on prokuratuur ja teine võimalik mudel oleks kaks asutust, kaks eelarvet, kaks äh, personali, aga prokuratuur kasutaks äh, oma halduslikku võimekust äh, Eurojustis ja siis nad saavad pärast Eurojustist raha tagasi siis hüvitistena. Need oleksid kaks erinevat võimalust nii et siis äh, prokuratuuril on võimalik ära kasutada Eurojusti finantsvõimalusi. Äh, kolmas äh, mudel oleks see, et on kaks asutust, kaks personali, kaks eelarvet, aga öö, samad teenistused, nagu näiteks IT-teenused oleksid ühised mõlemale asutusele, nii prokuratuurile kui ka Eurojustile. see oleks üks võimalus ja ülesehitus äh, äh, oleks siis selline nii Eurojusti kui ka prokuratuuri puhul, on ka teisi erinevaid võimalusi, mis, millel on ka strukturaalsed seosed. see on seotud sellise ühise mütsiga, mis on siis Eurojusti riiklikutel esindajatel ja proku-, prokuröridel see on siis see suunitlus, mida, mille on võtnud nõukogus peetavatel läbirääkimistel, et on peaprokurör, Euroopa prokurörid, nad äh, siis äh, kõik koos on äh, kollegiaalne asutus ja siis on ähm, Eurojusti rahvuslikud liikmed, nii et siis need rahvuslikud liikmed võiksid samal ajal ähm, olla ka äh, prokurörid. see on üks võimalikke lahendusi, mida praegu äh, väikestes riikide poolt just äh, kaitstakse ja edendatakse, aga teised liikmesriigid on sellist lahendust kritiseerinud sest see võiks viia sellise kahe erineva rollini, aga praegu veel arutelud käivad, kui ma nüüd õigesti olen aru saanud seda võimalust. see asutustevaheline koostöö, siis siin äh, on tegemist operatiivse koostööga mõlemate asutuste vahel ning praegusel hetkel on üsna keeruline seda kõike paika panna või seda arutada, sest me ei tea isegi seda, millised on need strukturaalsed seosed nende kahe asutuse vahel. aga kindlasti operatiivne koostöö on see, mis on ülioluline mõlemale asutusele ning samuti ka teabevahetus on teine valdkond, mis on oluline. siin on erinevaid võimalusi, samuti case management, management system Eurojusti puhul selle puhul oleks üks võimalus see, et äh, jagatakse seda äh, juhtumi äh, haldamissüsteemi kahe asetuse vahel. see oleks üks võimalusi. teine võimalus oleks see, et antakse ligipääs, vastastikune ligipääs mõlematele juhtumihaldussüsteemidele. see oleks siis HIT-süsteem see tähendab seda, et annaks ligipääs äh, siis selle juhtumihaldussüsteemi äh, indeksitele, siis hit, no hit süsteemi puhul. siin meil on kolm sõnasoovijat. kõigepealt äh, Rahvapartei poolt kolleeg Booni mul vist ei olegi küsimust, ütleb kõneleja. aga mul on üks murepunkt, mida ma tahaksin äh, tõstatada. aitäh äh, nende esitluste eest, need olid väga kasulikud, aga teiselt poolt näitab see seda, et koostööst on veel väga palju puudu ja samuti ei ole siin sidusust. ja see on väga suur probleem Euroopa institutsioonidele. ma tänan teid ettepanekute ja soovituste eest. mina tahaksin keskenduda sellele teisele esitlusele, andmekaitse kord ja sellega seonduvad küsimused. tahaksin rõhutada, et loodetavasti, kui me paari kuu pärast äh, saame siis nõukoguga koostööl sinnamaani, et jõuame lõpule andmekaitsemäärusega, siis me hakkame ette valmistama ka seda rakendamispaketti. see rakendamispakett peaks näitama siis seda, kuidas määrust rakendada, peaks näitama ka Euroopa institutsioonide rolli seal ja liikmesriikide rolli, aga samas peaks see näitama, kuidas olla sidus kuidas tagada sidusus määruse ja eeskirjade ja tegevuste vahel Euroopa Liidu institutsioonides. ma leian, et andmekaitse inspektori roll on tulevikus väga oluline ja ma leian, et me peaksime kirjeldama, milline see roll täpsemalt peaks olema ja Andmekaitse Nõukogu äh, samuti, millised on tema kasutuselus olevad vahendid, kui me tahame eesmärkideni jõuda, et meil on samal ajal määrus ja rakenduspakett, siis me peaksime tööga kohe praegu pihta hakkama. Teie poolt läbi viidud analüüs ja need stsenaariumid olid väga olulised ja saavad olla väga kasulikud aitäh äh, nende esitluste eest, aga see on üleskutse edasisele koostööle meie komisjoniga ja ka institutsioonidega, sest äh, ilma teie raportita, teie raport näitab seda, et ilma rakenduspaketita ei ole võimalik institutsioonide toimimine hea olla, sest meil tekib probleeme andmekaitse korraga. aitäh, me saame siis kohe anda vastused, see on minu ettepanek, mina tahaksin omalt poolt äh, ka oma küsimuse siia lisada, sest tahtsin just sama äh, küsimust puudutada kuna Euroopa Parlament on soovinud horisontaalselt ühtlustatud andmekaitsestandardeid ja me ei saanud seda nõukogult täielikul määral, siis on küsimus selles, kuidas selle küs-, seda küsimust lahendada. Teie erinevad stsenaariumid on väga huvitavad ja puudu jäi just sellest, kuidas koostööd läbi viia Prümmi otsuse puhul või siis ka Schengeni infosüsteemiga hakkida andmekaitse, kuidas on võimalik neid ka saada, seda, seda määruse eeskirju siis äh, Äh, rakendatud äh, asutuste puhul, Euroopa Liidu asutuste puhul, aitäh. aitäh, me jääksime paljust ilma, kui me jätaksime sellise konkreetse valmis äh, ähm, paika pandud andmekaitse eeskirjad välja seda andmekaitset on vaja aina edasi üle vaadata, meil ei ole ühte lahendust kõigi jaoks ja kõikide juht-, olukordade jaoks ja andmekaitse, mis on seotud Schengeniga ja Europoliga seotud küsimused. Europol töötleb tundlikku äh, informatsiooni ja kodanike õigused ähm, andmekaitsele on siin võib-olla olulisemad, nii et meil ei saa olla ainult ühte instrumenti, see ei äh, toimiks. kui asutatakse uus asutus, on vaja uued eeskirjad ning me peame uuesti läbi vaatama kõik ähm, sätted, nii et äh, sellised konkreet-, meil on vaja sellised igaks äh, juhtumiks välja töötatud andmekaitse eeskirjad, mis vastaks äh, kodanike vajadustele. aga väga palju andmekaitse osas saab ka ratsionaliseerida ja minu arvates äh, võib-olla ma räägin endale vastu, aga see on kogu peatükk, mis puudutab äh, siis äh, korrigeerimisparandusõigust ja, ja isikute isiklikku ligipääsu andmetele ja samuti ka järelevalve küsimusi. väga hea, et parlamendiliige Boni rõhutas seda, et meil on vaja kogu paketti praegu, sest äh, kui meil ei ole komisjonilt mingit nägemust, mis saab andmekaitse inspektorist, siis see on väga suur probleem ja ma näen, et Eurojusti reformi käigus on välja pakutud teisi võimalusi kui Europoli reformi osas, sest just seetõttu, et on ebakindlus andmekaitse inspektoriga seotud küsimustes ja ma mõistan täielikult neid kõhklusi ja ebakindlust, mis praegu valitseb äh, ja põhjust, miks on vaja ühes reformis minna ühes suunas ja teise reformiga teises suunas. aga need on lahknevad lähenemised ja see ei ole ideaalne variant me peaksime töötama selle nimel, et meil on sellised eeskirjad, mis koostatakse konkreetsete olukordade puhul ja on loodud konkreetsetele ametitele, aga meil on vaja ühtset paketti üldpõhimõtete ja üldiste õiguste osas ja järelevalve osas. see äh, oleks vastavuses kodanike ootustega ja meil oleks vaja ka häid ideid, kuidas reguleerida kogu valdkonda meil on praegu üks väike pusletükikene puudu, nimelt mida, mis siis saab EDPS-iga ja me oleksime pidanud seda teadma enne, kui Eurojust ja Europoli reformidega tegelema hakkasime. aitäh! võib ju ka ütelda, et esimeses esitluses äh, me kuulsime seda, et on veelgi olulisem see, kui on äh, veelgi keeru-, keerukamaks muutub olukord siis, kui iga ameti jaoks on eri eeskirjad, siis on koostöö väga keeruline teha. Birgit Sippel, palun. aitäh, ma alustan teisest esitlusest. minu arust ei ole mingit vastuolu äh, põhi-, äh, andmekaitse äh, eeskirjadega ja, ja erinevate asutuste tegutsemisega sest äh, kui on tegemist kohustusega andmeid säilitada ja teha seda hästi ettevaatlikult, siis see kehtib ju kõikides valdkondades. ja see idee, et meil on vaja konkreetseid eeskirju, ei ole siin üldsegi vastuoluline. ja mis puudutab äh, nüüd selliseid välis väljaspoolt tehtud kontrolle, siis see on väga hea ja kasulik äh, selleks, et vaadata, kas kõik on korras, kuid mina ütleksin, et ilmselt kõik äh, sidusrühmad võtavad selle mõtte äh, suure entusiasmiga vastu. minu jaoks on oluline andmete edastamise seire, see on üks põhiküsimusi andmete töötlemine ja kogumine, kui see toimub, siis me peame tagama seda, et äh, see edastamine toimub samuti turvaliselt ja siin ma jõuangi esimese esitluse juurde. kes siis täpselt hakkab äh, kontrollima ja jälgima, kellele mis infot äh, edastatakse? me kuulasime esi, kuulsime esimeses esitluses väga konkreetselt, et asutused teeksid oma, teevad omavahel koostööd või peaksid vähemalt seda tegema ja me kuulsime ka, et ühelt poolt on meil õiguskaitse, ning teiselt poolt äh, on meil äh, kohtusüsteemiga seotud äh, küsimused, teiselt poolt, kes siis kontrollib, ähm, kust seda infot edasi tõstetakse ja kus need piirid täpselt asuvad prokuratuuri osas ähm, mul ei ole tegelikult andmekaitse korraga seotud küsimusi tõstatada, aga seda oleks võib-olla tulevikus huvitav teha. nõukogu ettepanekus see küsimus tõstatub. koostöö Euroopa Liidu ametitega vahel ei ole alati sajaprotsendiliselt äh, ideaalne, siin on teatavaid vajakajäämisi see puudutab, äh, see on seotud äh, liikmesriikides olevate õigussüsteemide traditsioonidega ja politsei koostöö traditsioonidega ja ka sellega, millised ootused äh, liikmesriikides on. lisaks sellele on meil siis Euroopa prokurat-, prokuratuur, aga selle lisaks on liikmesriikides ka oma prokurörid, kellel on liikmesriigiti väga erinevad rollid. ja kui me vaatame riiklikult tegutsevaid äh, riigiprokuröre, kes hakkavad siis äh, selle prokuratuuriga ühinema Euroopa Liidu tasandil, siis mul tekib küsimus, milline see lisandväärtus on prokuratuurile, Euroopa prokuratuurile, mis pädevused seal siis saavad olema? siin ei ole küsimust ainult koostöös Europoli ja Eurojustiga, vaid ka sellega, mis toimub suhetes liikmesriikidega. kes saab mis õigused, millised õigused saab Euroopa prokuratuur, kui siseriiklikel prokuratuuridel on erinevad äh, konkreetsed pädevused ja kas siis liikmesriigid hakkavad hoopiski äh, otsustama, milliseid juhtumeid uurida ja millised kõrvale jätta. lisaks andmekaitsele oleme me tõstatanud parlamendis ka muid küsimusi. asutustega seotud küsimusi peab vaatama erinevatest, ähm, erinevatest nurkadest. riiklikul tasandil on standardid äh, ühtsed ei ole ühtsed ja see jätab väga palju vaba manööverdamisruumi. kas annan nüüd võimaluse vastata sellele küsimusele, ütleb esimees, või läheme edasi küsimustega? I, um, as far as I understood everything. kui ma nüüd äh, õigesti aru sain ja ma arvan, et ma sain, siis me oleme täiesti ühel meelel ja kui me oleme nõus selle põhimõttega, et Euroopa Liidu sees peaks olema politsei käes olev info kättesaadav, siis me ju toetame ka seda, et Euroopas mingisuguseid strateegiaid välja töötatakse. E, need asjad käivad käsikäes, e, Euroopa kodanik peab olema nõus näiteks sellega, et e, ma ei tea, Portugali öö, ametivõimudel on juurdepääs samale infole, mil, mis on nend-, tema enda koduriigis politseiametile kättesaadav. ja see on valik, mis on langetatud ja seega peaks äh, olema EDPS-il ka väga suur keskne roll selles osas, minu meelest. ja teine asi, Europolile on antud pädevus ka lepingute alaseks läbirääkimiseks äh, nende riikidega, kus ei ole andmekaitse seadusandlus paigas. Olafi määruses on selle kohta vähem öeldud, aga see on sarnane ja Eurojusti määruses ka midagi on öeldud. aga meile tundub, et me peaksime aitama neid ameteid, võtma neilt need mänguasjad nii-öelda käest ära ja öö, tagama selle, et meil oleks mingisugune sidusus nende pädevuste haldamisel. sest kui riik samuti ei tohi edastada andmeid, kuna nad ei suuda tagada baastagatisi selle, nendele andmetele, siis on täiesti mm, lubamatu, sallimatu, et mõni teine amet otsustab teisiti ja edastab selle info. nii et see on just see valdkond, kus meil on vaja väga selget järelevalvet, äh, äh, kellelgi peab olema väga selge mandaat peaks, peaks tagama järjepidevuse ka järelevalve osas, aitäh. proua Vaienberg, kõigepealt teie küsimus äh, kontrolli, infokontrolli osas tulen tagasi selle omaniku põhimõtte juurde, see on väga oluline selles valdkonnas. Äh, see omaniku põhimõte tähendab seda, et äh, siseriiklikud ametid, kes Europolile või Eurojustile andmed edastasid, jäävad äh, see, nende andmete osas äh, peamiseks valvuriks nii-öelda. ja see loomulikult tekitab väga suuri raskusi infovahetuse jaoks. aga sellega on seotud veel üks küsimus, kes äh, kontrollib seda head infovahetust, kes korraldab järelevalvet, kes äh, valvab selle üle, et äh, ametite vahel oleks hea koostöö, selleks on teatavad äh, vahendid olemas, näiteks COSI all on äh, jätkutöö võimalik, äh, antakse selline laiem hinnang erinevate ametite vahelisele koostööle ja organite vahelisele koostööle, aga äh, teatav läbipaistvusprobleem siin on, nimelt ei ole selgust selles osas, et kuidas neid hinnanguid koostatakse. lisaks sellele on veel ka teisi mehhanisme, mis on, mida on võimalik kasutada näiteks äh, vastastikused kokkulepped aastalt kaks tuhat kümme Europoli ja Eurojusti vahel, siis üks äh, selle lõppsätteid äh, ütleb, et tuleks teha hinnang koostöö kohta mõlemas ametis ja mõlemad peavad komisjonile aru andma vist korra aastas, kui ma ei eksi. aga jällegi, mis siis on sellise hinnangu järeldused, kas kas tõesti ka hinnatakse äh, neid asju, me ei tea, nii et äh, teatav äh, läbipaistvuse puudujääk siin kindlasti on. nii et üks lahendus võiks olla, et selliseid hinnanguid edasi arendataks ja et tõesti see hinnang oleks korralik hinnangu andmine vastastikule koostööle nende ametite vahel ja organite vahel ja siin oleks võimaluseks äh, ilmselt arendada ka Euroopa Parlamendi rolli selles osas, aga miks mitte luua ka äh, vastastikuse hindamise voor just nimelt selles valdkonnas siis, nimelt et kuidas need suhted siis välja näevad ametite vahel, et, et vastastikku hinnataks seda paari sõnaga räägiksin ka sellest teisest küsimusest, millele te viitasite, nimelt prokuratuuri lisandväärtus, Euroopa prokuratuuri. ma arvan, et peab omavahel lahku looma, lööma komisjoni esialgse ettepaneku ja praeguste läbirääkimiste tulemuse. nii et äh, väga raske on tegelikult öelda, et mis saab olema selle lisandväärtus kuna me ei tea, kuhu need läbirääkimised lõpuks jõuavad. ja millal äh, tuleb käiku süvendatud koostöö, mida rohkem sellest, mida, mida rohkem selle üle läbi räägitakse, seda mm, lahjemaks äh, see ettepanek jääb. praegu äh, tundub, et eelistatakse kolleegiumi äh, mudelit ja küsimus on see, et mis, mis on selle lisandväärtus võrreldes praeguse Eurojusti kolleegiumi mudeliga võrreldes. ja vastatakse siin seda, et loogika on erinev. Eurojust on valitsustevaheline teenusepakkuja, see võib olla ainult abiks, äh, see võib ainult aidata äh, liikmesriikide ameteid, aga Euroopa Prokuratuuri amet oleks juba äh, oma olemuselt midagi enamat, see oleks riikideülene nii-öelda oma iseloomult, nii et see ei oleks enam teenusepakkuja. aga tal oleksid siduvad pädevused liikmesriikide ametite suhtes. aga ma olen teiega nõus tõesti, et mida rohkem läbi räägitakse, mida rohkem räägitakse lisaväärtusest Euroopa Prokuratuuri ameti puhul, seda parem on praegu me näeme, et äh, justiitsvallas on väga palju topelttööd, äh, kõigepealt siis Euroopa äh, õigusloome võrgustik, siis on meil Eurojust ja juba nendevahelised suhted on rasked, ei ole selge see suhe täpselt ja küsimus siis on see, et äh, mis läheb ENJ-i ja mis läheb Eurojusti. aga nüüd lisaks sellele veel prokuratuuriamet, nii et liikmesriikides äh, valdkonnas tegutsejal ei ole võib-olla saada sugugi kerge seda ülevaadet, et kelle poole nad peaksid pöörduma. nii et äh, mingisugune käsiraamat selle kohta, kuidas no ütleme, kasutada neid erinevaid organeid Euroopa Liidu tasandil oleks teretulnud. see oleks kindlasti praktikutele kasulik suur tänu, ütleb härra esimees, võib-olla selles valdkonnas võiks sellesama küsimuse esitada homme hommikul, kui äh, COSI äh, esimees on ka siin kohal ja, ja te ütlesite, et tõesti, see organitevaheline koostöö on kiireloomulise iseloomuga. järgmine sõnasaaja on Monika Hoolmeier, nii et palun, proua Hoolmeier mida rohkem ma seda juttu täna siin kuulan, seda rohkem äh, hakkab mulle tunduma, et äh, me peame äh, tõesti hakkama prokuratuuri ameti ja erinevate teiste ametite vahelist koostööd selgitama ja korra majja lööma. liikmesriigid on tegelikult võtnud siin hoopis teistsuguse seisukoha prokuratuuri osas kui esialgu ettepanek oli ja ei ole andnud erilist äh, pädevust ja Eurojustilt võetakse vahendeid ära ja nii edasi, nii et ma ei ole sugugi veendunud, et äh, see struktuur, mis siin nüüd loomas, loomisel on, on äh, ikkagi sobiv. kuritegevus areneb kiiresti, nad on südametud äh, selles osas, kuidas nad tegutsevad, ei põrku millegi eest tagasi äh, ja teavad väga hästi seda, kuidas meie siin äh, satume tihti oma institutsioonides äh, ummikusse just nimelt nende institutsionaalsete küsimuste pärast nii et küsimused andmekaitse osas on täiesti õigustatud ka lisaks sellele üks äh, kõige olulisemaid küsimusi rahvusvahelise kuritegevuse vastases võitluses on see, et meil on väga-väga palju andmeid, aga kes neid andmeid koondab, kes neid analüüsib, kes kokku paneb need andmebaasid, kes tagab selle, et me saame kätte ikka meie jaoks vajalikud andmed ja et neid andmeid siis ka kasutatakse, sest et andmeid on palju, maailmas liigub neid väga-väga palju ringi ja praegu mulle tundub ja see on mulle murettekitav et äh, mis siis ikkagi tehakse nende andmetega, mis ringluses on? võib-olla äh, ei ole see üldse õige, see, mida me kogume, võib-olla peaks koguma teisi asju, kas äh, praegu tehakse piisavat analüüsi teie meelest selle kohta, et kuidas erinevad organid andmeid üldse kasutavad? ja teine küsimus on see, et kuidas Olav on seotud prokuratuuriga ühelt poolt on Olav ju justkui juurdlev äh, amet, aga teisalt on siis see prokuratuur, mis nagu ka äh, peaks äh, kaitsma Euroopa finantshuve, selles osas uuri-, uurimustööd, uurimistööd tegema. me ei, ei ole siin Olafi ja e prokuratuuri vahelisi suhteid paika pannud ja lisaks sellele veel institutsionaalsed küsimused Eurojusti ja prokuratuuri vahel kas ei oleks mõistlik äh, täiesti radikaalse lahendusena siin nüüd kolm institutsiooni panna ühe katuse alla ja tagada see, et nad ikka mõistlikult saaksid koostööd teha, et nende pädevused oleksid selgelt, aga et töötaksid ühe katuse all. niimoodi me saaksime kuritegevuse vastu võidelda, mitte ei võitleks omavahel institutsioonide vahel. sest et mida rohkem Euroopa äh, tasandil äh, satutakse ummikusse selles osas, et mida võib teha üks amet ja mida võib teha teine ja äkki me peaksime looma kolmanda ja ma ei tea, mis iganes veel. mida rohkem me oleme selliste arutelude küüsis, seda äh, rohkem äh, välismaa, äh, väljaspool võib kiirust koguda kuritegevuslik maailm, meie oleme siin omadega kimpus ja nemad muudkui vahetavad käiku Äh, ma näen, et äh, sellised kemplused võivad äh, maksma minna kümneid miljoneid, miljardeid. institutsionaalsed küsimused tuleb ära selgitada, ära selgitada kiiresti. Ähm, me oleme olnud tunnistajaks sellele, et suured rahvusvahelised ettevõtted on loonud kuritegelike organisatsioonidega oma võrke ja ausalt öeldes tegutsevad suhteliselt vabalt ja mõnikord sellised suured äh, struktuurid äh, pääsevad vastutusele võtmisest ja poevad äh, läbi nende aukude, mis on kahekümne kaheksa liikmesriigi erinevate süsteemide vahel ilmselgelt olemas. nii et kas ei võiks need kolm institutsiooni kuidagi olla ühtse, ühtse katuse all Europoli puhul on tegemist siseriiklike ekspertidega, kes loomulikult äh, siseriikliku suveräänsuse all tegutsevad ja, ja loomulikult nad äh, jäävadki selleks alati äh,, et nad vastutavad liikmesriigi ees, aga nad on kaasatud Europoli uurimistesse, mis on täiesti loogiline struktuur, mis, mis seal on üles ehitatud aga mis äh, saab äh, siis selle juurdluse tasandil, uurimistasandil edasi, kui prokuratuur tuleb mängu? mulle tundub, et see ei ole väga ühtne, see süsteem, meil on vaja täpselt välja selgitada, kuidas need ametid omavahel hakkavad siis äh, tegutsema. ja suur tänu, et selle töö olete ette võtnud. veel lõpetuseks. suur tänu, ütleb härra esimees, ka sellele nendele märkustele siis paluksin teiepoolset vastust. suur tänu, ütleb proua Vaienberg. ma pean tunnistama, et ma olen teiega nõus selles osas, et peab kuidagi mõistlikumalt, ratsionaalsemalt lähenema nendele struktuuridele. ja tõesti, see nii on, ENJ, Eurojust ja äh, prokuratuur, äh, sinna tuleb lisada ka Olav nende sekka kui me räägime tulevikust eh, ja prokuratuuri loomisest, eh, siis üks peamine küsimus on tegelikult selles, et mis saab Olafist. kas eh, Olaf jätkab tööd, kas ta lüüakse äkki lahku või piiratakse nende tegevust ja selles osas on vist juba kokkulepe leitud et nende tegevusvaldkonda piiratakse. komisjoni ettepanekus on äh, ka juba selge, et osa Olafi öö, äh, äh, personalist suunatakse prokuratuuri ümber ja komisjoni ettepaneku üks peamiseid eesmärke oli luua prokuratuur niimoodi, et see ei, ei tooks endaga kaasa lisakulusid ja üks eh, komisjoni ettepanekutest siis oli eh, siis osa Olafi personalist eh, sinna liigutada, noh jah, see ei tekitaks lisakulusid, aga aga ega see päris võimalik nagu ikka ei ole. ja loomulikult see põhimõte üldse on väga suuri vasturääkivusi tekitav ja tekitab ka teatavat pinget ja pinget Eurojustis sellepärast et äh, kui see peab äh, kõik äh, tulema nii-öelda tasuta, siis see seab ju Eurojusti tegutsemise selgelt ohtu. meie jaoks on üks peamisi küsimusi see, et mis, mis saab Olafist, kui me laiemalt mõtleme nendele tulevikuküsimustele prokuratuuri loomise raames. nüüd Eurojust ja prokuratuur ühe katuse all jah, ütleksin ma muidugi, seda oleks äh, hädasti vaja, kui te vaatate seda põhimõtet, et see peaks tulema tasuta ja teiseks äh, äh, on ju ka see põhimõte, et prokuratuur peaks kasutama Eurojusti administratiivvahendeid. selleks, et see oleks võimalik, ei kujuta ma üldse ette, et, et, et see prokuratuur kusagil mujal oleks, kui, kui mitte tegelikult seal Eurojusti sees aga loomulikult peakorteri küsimus prokuratuurile ei ole tänaseks veel lahendust leidnud. kahe tuhande kolmandal aastal nimelt võttis nõukogu endale kohustuse luua see Luksemburgi. no ja siis nüüd on see, et küsimus, et kui ta Luksemburi luuakse, siis kuidas nemad saaksid kasutada administratiivvahendeid Eurojustis. kui selle juurde jäädakse, äh, jah, loomulikult see aitaks äh, rentaablimalt asju ajada, tuleb ka see peakorteri küsimus lahendada. kuidas nüüd äh, suhtuda siis sellesse poliitilisse kohustuse võtmisesse, mis Luksemburi osas tehti, see on muidugi küsimus. küsimusi on palju palju-palju, mis tuleb enne lahendada. ja peakorteri küsimus lahendatakse ilma, ilmselt äh, kõige lõpus. ja me ei tea, mismoodi see, see ära otsustatakse, see, see saab selgeks ilmselt päris, päris lõpus. härra De Hert, kas te soovite midagi lisada? ei? härra Albrecht? peakorteri küsimused, ärgem unustagem, äh, on nõukogu äh, noh, pädevuses. tuletan teile meelde, et mis puudutab kõiki neid erinevaid küsimusi, prokuratuur või Eurojust, siis ka, ka meie jaoks see tähendab erinevat menetluskorda, need erinevad ametid et kuidas me, meie peame menetluslikult ka siin laveerima nii et äh, aga meil on veel üks kolleeg, kes soovib sõna. proua Lauristin. proua Lauristin on äh, andmekaitse direktiivi alane raportöör meil äh, justiits- ja korrakaitse osas. suur tänu! suur tänu, tahaksin tänada mõni, mõlemat külalist. ausalt öeldes suhteliselt masendav pilt institutsionaalsete, institutsionaalsete raskuste osas, mis meie ees on. seni oleme me rääkinud kahekümne kaheksast erinevast süsteemist ja kultuurist, nüüd öö, korrutame siis kakskümmend kaheksa nelja, viie või ma ei tea, kuuega, kui teid kuulata. ja see tähendab seda, et meie ülesanne siin seadusandluse kallal ja, ja eeldada siin, et keegi seda kõike rakendab, on, on ikka väga väike osa kõikidest nendest muudatustest, mis, mis meid ees ootavad. ja suur tänu teie nägevuse visa, nägemuse visandamise eest. ja selles äh, kontekstis peame me rohkem mõtlema tõesti rakendamisele. me võime luua ideaalse süsteemi paberil, aga inimesed ikka peavad seda rakendama hakkama ja see, nendest sõltub kõik ja minu küsimus on äh, koolitust puudutav küsimus, et kuidas harida neid inimesi, kes äh, töötavad nendes ametites, mitte ainult keskametites, vaid äh, ka siseriiklikes ametites. ma vaatan siin teie äh, ametinimetusi, proua De Hert, põhiõiguste ja põhiseadusliku korra uurimisrühma juht, interdistsiplinaarsete õigusteaduse õpingute osakonna juhataja, õigusteaduse, teaduse, tehnoloogia ja ühiskonna uurimisrühma tuumikliige äh,, muljetavaldav kui paljudes Euroopa ülikoolides pakutakse juuraõpinguid, mis on äh, nii vähe integreeritud horisontaalsel tasandil tehnoloogia institutsionaalse analüüsi, sotsiaalanalüüsiga ja nii edasi. mis on teie nägemus? kuidas äh, oleks võimalik Euroopas äh, kujundada juristide, politseiametnike, seadusandjate korpus, kes suudaks äh, hallata kõiki neid uusi struktuure, kes suudaks äh, ümber käia nende, nende uute üksustega, mida me loome. ja teisalt kodanikud. me oleme seda asja siin Janiga rääkinud ka varem, et äh, me oleme huvitatud kodanikest, kes teadlikult äh, otsustavad, äh, et kas äh, ütlevad jah või ei millelegi, aga teevad seda teadlikult. kuidas, mis saab siis nende koolitamisest, andmekaitsekultuur? see on ju erinevates riikides väga-väga erinev meil on ju ühelt poolt äh, riigid Euroopas, kes lähtuvad Inglise äh, süsteemist, teised Saksa süsteemil põhinevad ja siis veel lisaks sellele teisedki süsteemid. Need on väga-väga erinevate lähenemistega süsteemid eraelu kaitstusele ja nii edasi nii et selles kontekstis, mis te arvate? kuidas me võiksime institutsionaalsete muudatuste ja seadusandliku töö muudatused äh, siduda haridustegevusega juristide, politseinike ja kodanike koolitamisel. kas midagi on tehtud ka selles osas? Uh, suur aitäh! palun nüüd kommenteerige seda küsimust ka. aitäh! selline mõtlemapanev küsimus kui minu käest küsida, siis mina olen optimist. artikkel kuusteist aluslepingus ähm, see on nagu võti Euroopa Liidu jaoks, mille ta iseendale äh, lõi ja mis võimaldab andmekaitse temaatikat kriitiliselt läbi vaadata. nii nagu artikkel üheksateist, mis puudutab mittediskrimineerimist, äh, mis annab ka väga laia lähenemise võimaluse. näiteks arvestada või mitte arvestada piiriüleseid küsimusi, äh, ühisturu küsimusi. artikkel kuusteist jätab meile mõtlemisruumi, annab meile mandaadi järele mõelda, analüüsida, mida me hakkame tegema, mida me hakkame peale kodanike väärtushinnangutega Ähm, jälgides seda tööd, mis äh, varasemalt on tehtud, äh, vaatan mina küll tulevikku positiivselt, arvestades õppimisprotsessi, ma näen, et asjad muutuvad. täna toimuvad juba äh, väga emotsionaalsed kõnelused liikmesriikide andmekaitse inspektorite vahel. räägitakse harmoneerimisest, täielikust harmoneerimisest äh,, euroopastumisest, ma arvan, et asjad liiguvad edasi. Äh, mingil hetkel muidugi hakkavad emotsioonid äh, laineid lööma, aga kui nad üle pea kokku löövad, siis teisest küljest äh, tuleme jälle maa peale tagasi ja see võimaldab meil kriitiliselt neid, neid teemasid vaadelda. tuleme teie lähtepunkti juurde tagasi. näiteks hispaanlane peab saama pöörduda Hispaania andmekaitse inspektori poole, mitte alati min-, minema näiteks näiteks Iiri andmekaitse inspektori juurde. Hispaania andmekaitse inspektor peab saama teenima, teenida Hispaania kodanikke ja ehm, peab olema pädev andmetöötluse küsimustes. muidugi, see on vältimatu, et, et, ähm, et alati me ei saa kõigile kõike anda, aga mulle meeldib, et praegu toimub konstruktiivne debatt, äh, kaks sammu edasi, üks samm tagasi, aga ikkagi edasi mõelgem näiteks äh, keskkonnaõigusele võib-olla kui see andmekaitse, kui andmekaitseseadustik keskkonnakaitsele üle võetaks, siis võib-olla oleks meil ka parem kliima Euroopas. ma olen jätkuvalt praktiline. ega me ei taha, et kõik mõtlevad tulevikus ühtemoodi, et, et kõik mõistavad saksa enesemääramisõigust ühtemoodi ei. ma arvan, et põhimõtteid võib erinevalt tõlgendada ja nii see peabki jääma. kuid pragmaatiline andmekaitsesüsteem on meil juba fakt ja ma olen väga rahul sellega. Uh, jah, tõesti, mina võin optimistlikke seisukohti alati jagada aga võib-olla minu küsimus oli liiga üldine ma ei tahtnud küsida ei hindamise ja, äh, ja emotsioonide kohta, ma tahtsin teada, kas on mingi kooli, no keegi koolituse peale mõelnud, kuidas juriste koolitada? kas saab ülikoolidele äh, selle temaatika alast äh, õppekava soovitada? minu koduriik on e-areng, arengus edasi jõudnud, aga ma tean ühte noort juristi, kes on ainult õrnalt puudutanud oma äh, õpingutes äh, andmekaitset, äh, kuigi ta juba teeb oma, oma magistritööd ja nii edasi. küsimus ei ole pikaajalistes arengutes, küsimus on pakiline. ja see on samas väga, väga raske küsimus võib-olla siiski saaks paari sõnaga vastata selle õppekava kohta. And... haridus ja õppekava koostamine, see on väga tundlik äh, küsimus, sellepärast et siin tuleb mängu eraturg, akrediteerimine, õppekavade akrediteerimine ja nii edasi. aga kindlasti on äh, ka andmekaitse valdkond professionaalsemaks muutunud et äh, rohkem on töökohti andmekaitsega seotud valdkondades. praegu soovitakse neljasadat spetsialisti Euroopa Liidus näiteks, kes oleksid äh, pädevad andmekaitses. vaadake, äh, kakskümmend aastat tagasi ei teadnud keegi, mis see andmekaitse tähendab, nüüd küsid, küsivad kõik minu käest, mida see tähendab kunagi oli konkurentsiõigus kõige tähtsam, nad on liiga kaua domineerinud Euroopa Liidu õigust, nüüd nad on aru saanud, et nad peavad suu pidama ja andmekaitse hakkab pead tõstma. ma olen jätkuvalt optimist, andmekaitse ei ole midagi erakordset, see on jõudnud ka Ida-Euroopa riikidesse, muidugi isegi seal äh, ei saa enam rääkida mingisugusest digitaallõhest, äh, järjest rohkem äh, võtavad ülikoolid ka Ida-Euroopas andmekaitset oma õppekava, aga ilmselt täna õhtul me vist konsensusele ei jõua. No. Could, uh... nii, võib-olla lõpuks võib öelda seda, et täna pärastlõunal on läbi vaadatud äh, õigusvaldkonna finantsprogramme ja ehk oleks mõistlik äh, need äh, tugiprojektid läbi vaadata, mis saaksid andmekaitset ja, ja, ja selle juriidilist poolt toetada. ja lõpuks kaks küsimust veel vastake kas jah või ei. mõlemale teile on küsimus. kõigepealt äh, professor Vaenberg. meil on äh, sisejulgeoleku strateegia Euroopas. kas meil on vaja Euroopa Liidu äh, justiitsstrateegiat või korrakaitsestrateegiat samuti? jah, öeldi vastuseks. teiseks Aldo Hertile artikkel kuusteist Euroopa Liidu toimimise lepingust, te nimetasite seda seoses sõltumatu järelevalvega, äh, mis on nagu raiutud meie aluslepingusse, et kuidas te iseloomustaksite Europoli ja Eurojusti praegust olukorda, kas nad on sellest artiklist kasu saanud? jah, oli vastus. väga hea suur aitäh teile, see näitab, et meil on veel väga palju tööd teha just nendest kahes valdkonnas, millest te äh, meile kõnelesite, suur aitäh teile teie uurimuse, uurimuste eest, äh, ka teie jätkate oma tööd, võib-olla lõpp, lõplikud andmed saavad kättesaadavaks aasta lõpuks ja siis jaanuaris-veebruaris äh, võiksime jälle kokku tulla ja neid arutada. ootame seda suure huviga, suur tänu teile. täna oli üleüldse minu esimene tööpäev koosoleku juhatajana, ma loodan, et see, et kõik sujus. Äh, ma ei tahtnud küll meelitada kiitust välja, aga tahaksin tänada ka tõlke, tõlgid tänavad kuulajaid, ilusat õhtut!